Good morning, we are going to. tere hommikust kõigile, kõigepealt me hääletame. hääletuskaarti on selleks vaja. We are going to prove the first. kõigepealt äh, kontrollime järele, kas kõigil on kaardid olemas. hääletage palun. jah yeah como veis, ah, aquí veis eh, cuántas tarjetas hay. Uh, ah, we are just doing a test to vote. teeme proovihääletuse, palun. kakskümmend kaheksa liiget ja kaheksateist on hääletanud praegu. Just to, just to taste.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 tere hommikust kõigile, alustame hääletust, mis puudutab raportit Euroopa Ombudsmani kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta. ja alustame. kakskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. number kakskümmend kolm, kakskümmend kolm ja kakskümmend neli korraga. alustame hääletus on lõppenud, see on heaks kiidetud. edasi kompromiss AM kaks hääletus on alanud. heaks kiidetud, seega lähme edasi. muudatusettepanek number kakskümmend kuus teise osa juurde, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. edasi kakskümmend kuus, kolmas osa, hääletus on alanud. lõppenud, nii heaks kiidetud, kakskümmend seitse hääletus alanud et see on tagasi lükatud edasi, kakskümmend üheksa hääletus on alanud. heaks kiidetud edasi kolmkümmend, hääletus on alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud number kolmkümmend üks, hääletus alanud hääletus lõppenud, heaks kiidetud. kolmkümmend kaks, hääletus alanud tagasi lükatud. edasi. suuline muudatusettepanek härra Laurent Vincent, hääletus on alanud. heaks kiidetud. edasi number kolmkümmend neli, hääletus alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud, edasi kolmkümmend viis, hääletus alanud hääletus lõppenud, heaks kiidetud, edasi kompromiss AM kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud ja seega me lähme edasi järgmise kompromissi juurde, mis on AM kolm B, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. edasi muudatusettepanek nelikümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss AM neli, hääletus alanud nii. hääletus on lõppenud, see on heaks kiidetud ühehäälselt. nii, aga nüüd üks äh, ähm, äh liige on siin meil üle, kes hääletab. võib-olla on siin äh, siis üks äh, asendaja, kes ka hääletab, nii et palun keegi võtke välja oma hääletuskaart. nii, AM4 hääletus alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud. muudatusettepanek nelikümmend neli, teine osa, hääletus alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. seega edasi number nelikümmend üheksa kolmes osas. kõigepealt esimene osa, nelikümmend üheksa esimene osa hääletus alanud hääletus lõppenud, tagasi lükatud, edasi teine osa, hääletus alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. nii, nelikümmend üheksa, kolmas osa, hääletus alanud. hääletus lõppenud, tagasi lükatud, edasi number viiskümmend, kahes osas, esimene osa, hääletus alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud, edasi number viiskümmend, teine osa, hääletus alanud hääletus lõppenud, tagasi lükatud, nüüd viiskümmend üks hääletus alanud. lõppenud, tagasi lükatud, kompromiss AM kuus, hääletus alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud ja seega kohe kompromiss AM kuus B hääletus on alanud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. jällegi on siin üks liige meil üle seega siis ei tööta meil see süsteem, mis väidab, et on liiga palju hääli, nüüd aga lähme edasi, sest et see tegelikult ei mõjuta midagi. ja, ja teil on täiesti õigus, nii. edasi. number viiskümmend viis, esimene osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, edasi viiskümmend viis, teine osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, hääletus alanud. hääletus lõppenud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse, hääletus alanud hääletus lõppenud tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, hääletus alanud. hääletus lõppenud. heaks kiidetud, edasi kompromiss AM seitse, hääletus alanud. heaks kiidetud. edasi kuuskümmend üks, hääletus alanud hääletus lõppenud, tagasi lükatud kuuskümmend kaks poolt, hääletus alanud, vabandust. nii, heaks kiidetud kuuskümmend kolm. hääletus alanud. see on tagasi lükatud kuuskümmend neli, hääletus alanud hääletus lõppenud, heaks kiidetud. kuuskümmend viis hääletus alanud. hääletus lõppenud, tagasi lükatud kuuskümmend kuus, hääletus alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud. kuuskümmend seitse, hääletus alanud hääletus lõppenud, heaks kiidetud kuuskümmend kaheksa, hääletus alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud kuuskümmend üheksa, hääletus alanud. heaks kiidetud edasi seitsekümmend, teine osa number seitsekümmend teine osa hääletus alanud. heaks kiidetud seitsekümmend. hääletus alanud. vabandust, seitsekümmend üks, seitsekümmend üks, nii et hääletame siis number seitsekümmend ühte. või see langes ka ära nii, selle, edasi siis äh, kompromiss AM üheksa hoopiski, nii, hääletus on alanud. heaks kiidetud, edasi number seitsekümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, seitsekümmend viis, hääletus alanud nii, nüüd on hääletus alanud, nii hääletus lõppenud, heaks kiidetud. seitsekümmend kuus, esimene osa hääletus alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud. seitsekümmend kuus, teine osa hääletus alanud. hääletus lõppenud tagasi lükatud seitsekümmend seitse, hääletus alanud hääletus lõppenud, heaks kiidetud seitsekümmend kaheksa, hääletus alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud seitsekümmend üheksa, hääletus alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud kaheksakümmend, hääletus alanud. nii, nüüd on alanud. heaks kiidetud, edasi number kaheksakümmend üks. hääletus on alanud. heaks kiidetud kaheksakümmend kaks, hääletus alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud kaheksakümmend kolm, hääletus alanud hääletus lõppenud, heaks kiidetud kaheksakümmend neli, hääletus alanud hääletus lõppenud. heaks kiidetud kaheksakümmend viis, hääletus alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud kaheksakümmend kuus, hääletus alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud kaheksakümmend seitse, hääletus alanud. hääletus lõppenud heaks kiidetud. suuline muudatusettepanek, Kristjan Teres, annan talle sõna. jah uh,. We wanna add. me tahaksime lisada sõna lennundus pärast sõna Euroopa. ehk siis see oleks järg-. European uh, Aviation Safety Agency. ehk siis kuidas Euroopa uh, lennundus ohutusamet ja nii edasi. nii, selge. ühesõnaga, arvestame sellega, kaheksakümne kaheksas hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, kaheksakümmend üheksa. nii, kaheksakümmend üheksa, jah. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, üheksakümmend hääletus alanud, nii, hääletus lõppenud, heaks kiidetud üheksakümmend üks, hääletus alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud üheksakümmend kaks, hääletus alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud üheksakümmend kolm, hääletus alanud. hääletus lõppenud, tagasi lükatud tuhat üheksakümmend neli hääletus alanud, hääletus lõppenud, heaks kiidetud üheksakümmend viis, hääletus alanud, hääletus lõppenud, tagasi lükatud, üheksakümmend kuus, hääletus alanud, hääletus lõppenud heaks kiidetud, üheksakümmend seitse hääletus alanud hääletus lõppenud. heaks kiidetud. üheksakümmend kaheksa hääletus alanud. heaks kiidetud. edasi muudatusettepanek number kaks, põhjenduspunktid, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. number kolm, hääletus alanud hääletus lõppenud, tagasi lükatud number neli, hääletus alanud, hääletus lõppenud, tagasi lükatud, häälet- äh,, number viis, palun, hääletus alanud, hääletus lõppenud, heaks kiidetud, number kuus, hääletus alanud hääletus lõppenud, heaks kiidetud, number seitse, hääletus alanud hääletus lõppenud, tagasi lükatud, number kaheksa alanud, hääletus lõppenud, heaks kiidetud number üheksa, hääletus alanud, hääletus lõppenud, heaks kiidetud, edasi number kümme, hääletus alanud. hääletus lõppenud heaks kiidetud number üksteist, hääletus alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud number kaksteist, hääletus alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud. edasi kompromiss AM üks, hääletus alanud. hääletus lõppenud, heaks kiidetud, edasi number viisteist, hääletus alanud hääletus lõppenud, heaks kiidetud, number kuusteist. heaks kiidetud seitseteist, hääletus alanud. heaks kiidetud, number kaheksateist, hääletus alanud. ja heaks kiidetud üheksateist, hääletus alanud hääletus lõppenud, heaks kiidetud number kakskümmend, hääletus alanud, hääletus lõppenud, heaks kiidetud number kakskümmend üks, hääletus alanud, hääletus lõppenud, heaks kiidetud. edasi number üks, hääletus alanud hääletus lõppenud tagasi lükatud. nüüd siis äh, terve raport. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nii, keegi on puudu. nii, kas kõik on hääletanud? tundub, et üks inimene on puudu. kui ta ei taha hääletada, siis mis siis ikka, hääletus on lõppenud. nii et see on heaks kiidetud, palju õnne Ok, let's continue. Um, please take a seat. Other people that want nii, palun, kes soovite saalist lahkuda, siis palun tehke seda, sest et me peame kohe jätkama. okei okay,, I am going to speak in spanish. nii, räägin edasi hispaania keeles. Läheme päevakorra seitsmeteistkümnenda punkti juurde, tegemist on avaliku kuulamisega, mis puudutab FATCat ja selle ekstraterritoriaalset mõju Euroopa Liidu kodanikele. siin tervitame me ka külalisi, kes on tulnud rääkima sellest, selle kuulamise on korraldanud petitsioonikomisjon siin on ka Libe ja Econi kolleege, suur aitäh ka neile kogu tehtud töö eest selle temaatika osas. ja kindlasti osalete aruteludes. nüüd kõigepealt annaksime alustuseks sõna petitsiooni esitajale ja tema saab sõna sissejuhatavaks sõnavõtuks, mis kestab umbes kümme minutit, kus on petitsiooni esindaja, nii, esitaja, palun, teil on sõna. Um, start... suur tänu, esinaine, alustan kohe oma petit-, positsiooniga, sissejuhatusega sellesse, ma arvan, et kuna äh, vanu tuttavaid nägusid ja uusi nägusid on äh, väga palju, aga äh, annan tausta sellest, mis on juhtunud viimase viie aasta jooksul, nii vana nimelt petitsioon on ja natukene ka täidesaatva võimu vastuse eest Euroopa Liidus. petitsiooni sisseandmise aeg on esimene september kaks tuhat kuusteist ja see oli äh, andmekaitse üldmääruse ees ning äh, üks selle petitsiooni sisu on sellest, kuidasmoodi äh, andmekaitse mm, määrust äh, rikub see USA nõudmine. proportsionaalsuse küsimus on loomulikult oluline, ma ei lähe üksipulgi sellest petitsioonist teiega koos läbi praegu, aga oluline on see, et see info edastamine Euroopa Liidust Euroopa kodanike kohta Ameerika suunal äh, Äh, kus ei ole tegelikult äh, mingisugust põhjust, äh, ei vasta meie arust proportsionaalsuse põhimõttele ja seetõttu ei ole ka Euroopa Liidu õiguse aluline ning andmekaitse inspektori seisukoht oli samasugune. kaks tuhat kuusteist alustasime selle petitsiooniga, aga me oleme püüdnud saada tegelikult täidesvaata võimu poolt Euroopa Liidus mingit positsiooni selles osas, ükskõik kas andmekaitse ka tegelev töögrupp kakskümmend üheksa eh, ja ka Euroopa Andmekaitse Nõukogu olen saatnud väga palju e-kirju eh, ja kirju kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist, eh, neid lihtsalt ignoreeriti. siis läksime ombudsmani juurde ning ütlesin, et ma ei ole saanud vastust, tahaksin teada, kas see on andmekaitsenormidega kooskõlas ja siis kaheksandal veebruaril kaks tuhat üheksateist saime me töögrupp kilt artikkel kakskümmend üheksa vastuse, ametliku vastuse ning nad äh, ei pannud Ivale üldse pihta selles vastuses, nad lihtsalt ignoreerisid seda, kas see on Euroopa andmekaitsenormidega äh, vastavuses. siis äh, isikuandmete kaitse üldmäärus jõustus äh, tänu PETi komisjonile Euroopa Parlamendile äh,, professor Garbarino äh, kaks tuhat kaheksateist aastat mais äh, äh pani kokku raporti eh, ka petikomisjonile, eh, ütles, kuidas eh, see nõudmine rikub isikuandmete kaitse üldmäärust ning andmevahetus emailivahetus äh, toimus, äh, lõpuks sain ma siis Euroopa Andmekaitse Nõukogult sellise vastuse oktoobris kaks tuhat kaheksateist, austatud äh, minister Ryan, tegemist on käimasoleva projektiga ja praegu ei saa me otsustada midagi nõukogu poolt, nii et praegusel hetkel ei saa me ka öelda, millal otsusele jõutakse, suur aitäh teile tähelepanu eest! Äh, olles andmekaitse valvekoeraks, on väga oluline äh, see, et äh, andmekaitsesätetega kooskõla vaadatakse, sellest aga on mööda vaadatud ning praegusel hetkel ma saan aru, et ka Andmekaitse Nõukogu kolleegid on olemas, äkki saavad nad seda valgustada. resolutsioon Äh, hääletati ka Euroopa Parlamendi poolt, äh, mis puudutab äh, nõndanimetatud juhuslikke ameeriklasi ning seda vaadati ka, kas see on isikuandmete kaitse üldmäärusega kooskõlas, midagi väga konkreetselt aga ei öeldud. siis täidesaatva võimu teised esindajad komisjon äh, on käinud äh, ka kõikidel kuulamistel, mida äh, tänu PET-ile on korraldatud ja me oleme näinud ka tegelikult, et lihtsalt tee on püsti ees, selles mõttes, et me ei ole saanud, et korralikult meie nõudmisi või palveid läbi vaadatakse, komisjon püüab lihtsalt peita ennast selle taha, et andmeid on puudu ning tõsistest teemadest möödatakse vaada, vaadatakse mööda. oluline on see komisjoni jaoks, et meil on ainult kakskümmend viis inimest siin, et kakskümmend viis juhuslikku ameeriklast, kes on oma raha eest äh, Belgiast, Iirimaalt, Austriast, Hollandist, Prantsusmaalt, Ühendkuningriigist tulnud, siia unustan ilmselt veel mõned riigid ära, nii et tegemist on tõsise teemaga, need inimesed on siin füüsiliselt täna meie saalis kohal, nad on olemas komisjon on lihtsalt nendest küsimustest mööda vaadanud. me muidugi kujutame ette, mikspärast komisjon võiks seda teha, see võiks olla poliitiliselt motiveeritud ilmselt, see tähendab ka seda, et ei panda kaha, kanda maha USA ees, ei rakendata USA-le eh, vastu seistes Euroopa norme eh, võiks muidugi mõelda, et ka ühtne eh, aruandlusstandard lastakse alla, kui me, nemad et ehm, ei võta arvesse USA nõudmisi ja nii edasi, aga põhimõtteliselt on nii, et täidesaatev võim ei tohiks kindlasti mööda vaadata Euroopa õiguste rikkumisest ning eh, kodanike eh, õiguste rikkumisest, eh, kui käib poliitiline mäng. seda peab arvesse võtma. komisjon ja ma lihtsalt räägin oma arvamusest, sellepärast et neli aastat olen ma siin uksi kulutanud, midagi pole juhtunud, on see, et Euroopa Komisjon on argpükslik, mikspärast, sellepärast et et Euroopa Liidu normide riive ei lähe teile korda ja see on lühinägelik, miks, sellepärast et see, mis te teete, tegelikult õõnestab Euroopa projekti. mina olen põhimõtteliselt Euroopa kodanik, olen pool iirlane, pool prantslane, igal laupäeval viin ma oma äh, äh lapsi tennisetrenni, kus äh, mööda tänavat, äh, kus Jean Monnet algatas seda projekti. Äh, mis on Euroopa projekt täna. Äh, te sulete silmad lihtsalt äh, poliitilistel ajenditel Euroopa kodanike õiguste eest ja te lasete alla seetõttu ka Euroopa projekti. mina olen Euroopa kodanik ja ma, väga hea on see, et on olemas Euroopa Parlament, kes meid kuulab ja kes meie eest seisab, sellepärast et mind ennast ainult petitsiooni esindajana siin ei kuulata, vaid ka kahekümne viie mm, teise inimese puhul ähm, kes on siin minu selja taga. Euroopa Parlament on äh, oma pöördumises palunud ka äh, komisjoni äh, neid üsimu-, küsimusi arutama ja analüüsima, komisjon aga ei ole teinud mitte midagi. ei ole nad vastanud meile ja nad ütlevad ilmselt tänasel päeval, et see on USA küsimus, me ei saa midagi ette võtta, ma loodan aga, et ma eksin ja lõpetuseks tahtsin ma positiivsemast suunast näidata, mida äh, on võimalik, et hakkab juhtuma, kui äh, komisjon teeb midagi ja viimati on meil siin ka olemas äh, mitmeid näiteid selle kohta. Prantsusmaal näiteks on Äh, olnud edasiliikumisi, näiteks äh, kolleegid Lefeu äh, on kohal ning resolutsioon võeti senatis vastu toetamaks neid nõndanimetatud juhuslikke ameeriklasi. ning mõju avaldav on ka see, mis on, mis on juhtunud Hollandis äh, Äh, rahandusminister Meino Snell läks äh, USA-sse ning äh, Ameerika pool tunnustas neid juhuslikke ameeriklasi ning ka USA maksuamet IRS tuli välja amnestiaga, mis neid inimesi puudutab. aga kui ameeriklaste juurde minna, sellest rääkida, siis asju hakkab juhtuma, nii et ei saa ignoreerida siis me vaatame ka, et sisemaine poliitika hakkab ärkama ülesse. Eh, Bredkaur Gill, eh, eh, parlamendiliige Ühendkuningriigis, kutsuti siia kohale, kahjuks ta ei saa ka osaleda, aga mm, tema on Ühendkuningriigi valitsuse juures küsimuseid tõstatanud ja me vaatame, et on inimesi ja kui on inimesi, kes tahab Euroopa Liidu norme kaitsta ja inimesi kaitsta Euroopa Liidus, siis Äh, hakkab äh, midagi ka positiivses suunas äh, juhtuma. meil on Euroopa Liidu õigusorgan, kes on meid kuus aastat töötanud, ma näen Sofit ja Judy ja teisi, kes on väga hästi meid aidanud, südamest suur tänu teile, Euroopa kodanike nimel me täname õigusloojat Euroopas. meil on täidesaatev võim, kes suletab kõrvad meie ees ja meil on äh, põhimõtteliselt võimude lahususe põhimõte ja võimususe lahususe põhimõte näitab, et äh, kui täidesaatev võim veab meid alt, siis me pöördume kõhtu, kohtuvõimu poole. mul on väga hea meel, et järgnevad kõnelejad äh, on ka siin olemas, nemad kohe illustreerivad seda, et nad näitavad, et kui meie õiguste riive toimub, siis kohtusüsteem ka tegutseb selles osas. Phililt kuuleme ka täna, ma arvan, et see on väga valgustav, sest me saame loota õigusloojale tänasel päeval ja me saame kohtuvõimule loota. minu poolt kõik sissejuhatuseks. Muchísimas gracias. suur aitäh ja nüüd äh, lähme esimese paneeli juurde, räägime finantsteenustest ja kõigepealt on meil Euroopa Parlamendi liige Prantsusmaalt Laurent Saint-Martin, siis on meil Brett Kaur-Kill kes, vabandust, siis on meil Reier Jansen, kes on ähm, rahandusministeeriumist Hollandist ja äh, Roger Kaiser, kes on äh, Euroopa Pangandusföderatsioonist. nii et igalühel on äh, kümme minutit tutvustavaks sissejuhatuseks. suur aitäh, lugupeetud esinaine, daamid ja härrad. minu ja Mark Le Fury minu äh, kolleegi poole pöörduti kaheksateist kuud tagasi ja seda tegid meie kaasmaalased, kes on juhuslikud ameeriklased. ja nemad äh, soovisid, et nende e-, esindajad, äh, saadikud tegeleksid teemaga, mis puudutas siis diskrimineerimist pankades ma räägin sellest, äh, et selgitada teile, kuidas äh, saab pöörduda parlamendisaadikute poole selliste muredega. Äh, tegemist on FATKA negatiivsete tagajärgedega ja selle raames ka meiega ühendust võeti, mitte seoses siis Ameerika Ühendriikide seadusandluste väliste mõjudega. Mark Le Fur on Bretaaniast äh, saadik Cotar Maru ja mina Valdemarnist, äh, Pariisi piirkonnast. tegemist ei ole seega geograafilise küsimusega, olgugi et äh, jah, tõepoolest teatud piirkondadest on rohkem selliseid perekondi, kus on topeltkodakondsus Prantsuse-Ameerika oma Ehm, Mark Lefüüriga oleme me finantsküsimuste komisjonis, eh, oleme aasta selle küsimusega töötanud ning eh, koostasime ka raportiga maikuus kaks tuhat üheksateist. selle aasta jooksul viisime läbi mitu erinevat kuulamist Pariisis kõigepealt, kohtusime kõikide osapooltega, esmalt eh, nende nii-öelda juhuslike ameeriklastega. tahaksin siinkohal, kohale tervitada Fabien Le Agri, äh, nende esindaja tööd, kuid samuti äh, Prantsuse võimude esindajate tööd, tegemist on siis kas Maksuameti või Välisministeeriumi töötajatega. Äh, muidugi kohtusime ka pankade esindajatega, kohtusime Prantsuse Pangaliiduga ning endiste Prantsuse saadikutega nagu Pierre Lelouch või Frederic Lefebvre, kes on õiguse välismõjudega juba varem tegelenud Euroopa Parlamendis äh, ka kohtusime proua Roosieri ja proua Peresiga äh, koos äh, härra Jules Royaniga ning samuti kohtusime komisjoni liikmetega ja tahaksin ära mainida maksuliidu peadirektoraati, samuti finantsstabiilsuse peadirektoraati, kapitaliturgude oma ning justiits- ning tarbijate peadirektoraati tahaksin kõrvalpõikena mainida, et äh, Euroopa Komisjoni kuulamise käigus seda teemat ka puudutati, aga komisjon äh, ei olnud äh, liikmesriikide poolset mandaati ning sellest tulenevalt arutelu jäi lühikeseks, sellepärast et selles valdkonnas meie suureks üllatuseks midagi praegu ei tehta. samuti kohtusime Euroopa Pangaliiduga, härra Kaisar on samuti siin ning käisime samuti Washingtonis, kohtusime Ameerika esindajatega nende Maksuameti esindajatega, ka Riigikassa esindajatega ning äh, teistega ja samuti kasutasime võimalust Washingtonis selleks, et kohtuda parlamendisaadikutega, kas äh, siis rahvaesindajate või senaatoritega. Nad äh, näitasid ennast äh, väga huvitatud olevat FATKA ja selle tagajärgede kohta, ega neid ei puudutanud niivõrd äh, prantslaste küsimus, kellel on Prantsuse kodakondsus, kuivõrd huvitas neid, need ameeriklaste olukord, kes on sattunud sarnases, sarnastesse probleemidesse teistes riikides me leidsime, et see teema äh, vääris põhjalikku uurimist, sellepärast et äh, juhuslike ameeriklaste küsimus meie meelest on eriti ebaõiglane praegu. ma ei hakka teile maailmapilti kogu juriidilisest taustast, olete sellega ise tuttavad, aga tuletan meelde lihtsalt, et tegemist on äh, kahe topeltkodakondsusega inimestega ning Ameerika kodakondsus on saadud väga erilistes tingimustes ning ma tahaksin ütelda, et see küsimus puudutab just nimelt neid inimesi, ehk siis juhuslikke äh, Ameerika kodakondsuse omajaid, äh, prantslasi, äh, kes on sündinud Ameerika Ühendriikides, sellepärast et nende vanemad näiteks viibisid nende sünnihetkel seal, aga nad ei ole ise mitte kunagi mingit kasu saanud Ameerika Ühendriikide poolt pakutavatest avalikest teenustest või üldse Ameerikas elanud. aga Ameerika põhiseadus on selline, te teate, et te olete ähm, maksukohuslane Ameerika Ühendriikides alates hetkest, mil te olete Ameerika kodanik äh, ja selle kodakondsuse te saate äh, just soolise põhjal. üheks eripäraks Prantsusmaaga, äh, Prantsusmaa puhul on nimelt see, et meil on neid juhuslikke ameeriklasi väga palju, võib-olla rohkem kui kuskil mujal ka Hollandis on neid, kuid eriti just Prantsusmaal. võib-olla sellepärast, et Prantsuse pangad on üles näidanud äh, erilist usinust FATCA kohaldamisel ja just nimelt ka FATCA valitsustevahelise kokkuleppe kohaldamisel. see on meiepoolne oletus ja kuna mul on ainult kümme minutit aega, siis äh, läheksin kiirelt edasi konkreetsete ettepanekute juurde, aga jah, tõepoolest, miks see Prantsuse ja äh, Ameerika kodakondsusega Äh, isikuid on niivõrd palju diskrimineeritud Prantsuse pankades. Äh, kui ma räägin diskrimineerimisest, siis pean silmas seda, et näiteks neil ei ole võimalik pangakontot äh, avada või ei saa nad teatud ähm, pankade poolt pakutavaid tooteid osta. Nad ei saa näiteks kinnisvaralaenu ja see on tõsine ähm, puudujääk ju ja, ja probleem neile igapäevaelus Prantsuse pangad on suured eh, grupid, grupeeringud, neid on peaasjalikult neli tükki. Nad on tihedates suhetes Ameerika Ühendriikidega ja nende tehingud käivad tihti dollarites, nad peavad Ameerika Ühendriikide seadusandlusest kinni pidama, ega me neid ei süüdistagi, me mõistame seda vajadust, aga nad on sõlminud aga Prantsusmaa on sõlminud ka valitsustevahelise kokkuleppe, see tähendab seda, et Prantsusmaa kohaldab Ameerika äh, Ühendriikides seadust, mis diskrimineerib Prantsuse kodanikke ja selline olukord ei saa jätkuda. me peame leidma lahenduse. kui mitte nüüd Prantsusmaa tasandil, siis loodetavasti Euroopa tasandil. mul on veel kolm minutit, tulen nende ettepanekute juurde, mis me äh, oleme koostanud, need on erinevatesse gruppidesse kokku pandud, kõigepealt Euroopa tasandil, me, sest me usume, et me saame siin abi võib-olla ühisest tööst Euroopa tasandil ja seejärel räägin sellest, mida oleks võimalik ära teha Ameerika Ühendriikides ja Prantsusmaal. esmalt esimene ettepanek. lisada see küsimus Euroopa Liidu finants, rahandusministrite nõukogust arutelule kõrgetasemeline äh, töörühm tuli kokku, äh, seal seda arutati kahekümne kaheksandal oktoobril juba. teine ettepanek, äh, hinnangu, hinnangu osas määruse kaks, kaks, seitse, üks, kaks tuhat kuusteist, mis puudutab siis VATKA ekstraterritoriaalset mõju. Ameerika Ühendriikide osas sooviksime avada läbirääkimised läbi vaadata sissetulekutase eh, ning varatase eh, või määrad siis, eh, mille alusel FATCA kohaselt tekivad deklaratiivsed kohustused võitlemaks maksupettuse vastu. sest me saame aru küll, et tegelikult FATCA-l on oma eesmärk, igati kiiduväärne eesmärk olemas, milleks on siis maksudest kõrvalehoidmise vältimine. aga me tahaksime, et osad meie kodanikud selle alt välja jääksid lisaks sellele äh, tuleks läbi vaadata need seadused, mis äh, tagavad äh, laenude puhul topeltmaksustamise vältimise. lisaks sellele on veel muidki ettepanekuid, mis puudutavad Ameerika Ühendriike, ma usun, Prantsuse poole pealt on samuti võimalik midagi ära teha, me saame näiteks CPR-ile, mis on meie kontrolliorgan, anda pädevuse, mis võimaldab äh, neil nõuda põhjendusi, miks äh, teatud eraisikutega on lepingulised suhted katkestatud ning äh, läbi viia siis probleemi lahendusmenetlust Te mõistate, et tegemist on probleemiga meie koduriigis eh, seoses meie pankadega, aga me arvame, et pikaajaline lahendus on võimalik leida ainult siis, kui suudame FATCO osas vastastikuse põhimõttest lähtudes midagi ära teha ning eh, muuta jõudude vahekorda seaduse kehtestamisel Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Liidu vahel. suur aitäh! nüüd on sõna, palun, härra Jansonil samuti kümneks minutiks, palun. Uh, uh, suur tänu. kõigepealt äh, ma tahaksin äh, vabandada Minos Gnelli äh, riigisekretäri, kes paraku ei saa täna siin olla, aga ta tunnustab tänast kuulamist, kuna Euroopa Liidu tegevust on rohkem sellel suunal vaja ta on olnud äh, ka konkreetse petitsiooni puhul väga äh, aktiivne, me saame aru väga hästi, kuidas äh, frustratsioon on olnud väga tugev ning ta on ka koostööd õhu, õhutanud Hollandi ja Ameerika pankade vahel nõndanimetatud juhuslike ameeriklaste osas. kui alustame sealt, kus me praegu hetkel oleme, siis ma, oleme, siis ma arvan, et tegelikult rahvusvaheliselt teistsugune USA maksusüsteem on hoopis äh, teistsugune USA-s, nimelt maksustatakse oma kodanikke rahv-, äh, kodakondsuse põhjal igal pool maailmas ja see käib äh, kaasas ka sellega, mida me teame praegu sünnikohase USA kodakondsuse puhul ja nendel inimestel reaalselt USA-ga on väga õhukesed sidemed sageli. USA FATCA õigus tekitab ka minu enda koduriigis probleeme ja ma tahaksin siin öelda, et äh, mitte ei tekita selle rakendamine probleeme ainult, äh, sest informatsioon liigub äh, meie poolt USA institutsioonide poole. FATCA alusel on Hollandi pankadel kohustus anda ameeriklaste kohta informatsiooni kellel on pangakonto Hollandis ja sealhulgas ka äh, USA TIN number ehk USA maksumaksja number. kui informatsioon konto omanike kohta on edastatud äh, USA maksuametile ilma selle TIN numbrita ja need kontod, kus on vähem kui viiskümmend tuhat USA dollarit, äh, nende kohta aru ei tule anda minu koduriigis äh, on pangad väga äh, tõhusalt tööd teinud, et äh, USA maksumaksja numbrid kätte saada ning nad on ähvardanud ka, et nad loobuvad oma klientidest, kui TIN-numbrit neile ei anta, sest nad kardavad, et suured USA sanktsioonid langevad neile osaks, mis omakorda ei võimalda neil USA-s enam äri ajada. selles, seda öelduna aga peab ka ütlema, et mõned topeltkodakondsusega inimesed USA, Hollandis ei ole kunagi omanud USA passi, neil ei ole TIN-numbrit ja nad ei ole seotud USA-ga. Nad ei ole edastanud USA maksumaksja numbrit kas pangale või neil pole seda üldse olemaski. ning äh, maksumaksja numbri taotlemine, selle TIN-i taotlemine tundub olevat päris keeruline protsess nende inimeste jaoks, oleme me aru saanud sama on tõsi ka tuludeklaratsiooni täitmise kohta USA-sse. me saame aru, et tegemist on väga keeruka süsteemiga. inimesed peavad taotlema äh, seda väga pikalt ette, see on väga kulukas protseduur ning lõpetuseks kokkuvõttes mõningatel juhtudel nad peavad siiski ka maksma oma makse USA-le, nii et tegemist on kuluka ja suure keeruka süsteemiga ning kokkuvõttes tegelikult on äh, Äh, maksukohuslus USA ees äh, üheksakümnel protsendil juhtudest äh, null. nüüd praegusel hetkel on pangad öelnud, et neli tuhat topeltkodakondsusega inimest on Hollandis ilma TIN-numbrita, aga nelisada nendest omab pangakontot, kus on viiskümmend tuhat dollarit või rohkem ja Äh, nagu öeldud, äh, siis pangad ähvardavad äh, mõningaid kontoomanikke, et nad jäävad oma kontost ilma, kui nad oma TIN-numbrit ei anna, aga samas me teame ka, et kuna Euroopa Liidu õigusloome on selline, nagu ta on, siis uue, Euroopa pangad peavad ju tagama kontode olemasolu Euroopa kodanikele. mida meie oleme Hollandi riigina teinud, nagu öeldud, riigisekretär on olnud väga aktiivne Äh, siis poliitilisel tasandil oleme teinud palju, kaks tuhat kuus hakkasime juba pihta, kaks äh, kirja saatis meie rahandusminister äh, USA rahandusministeeriumile, mis puudutas FATCat. Holland ja Prantsusmaa on olnud Euroopa Liidu tegevuse mootoriks. ühtne kiri saadeti FATCa kohta USA-le nõukogu poolt kaks tuhat seitseteist ja praegusel hetkel eh, pannakse juba uut ühtset eh, kirja kokku eesistujaga koostöös ehm, ning loodetavasti jõuab see peagi ka USA-sse. minu riigisekretär on olnud eh, ka Hollandi Pankade Assotsiatsiooniga suhtlemises ning kokku on lepitud, et juhuslikke ameeriklaste pangakontosid ei suleta härra Snell on käinud ka Washingtonis mais viimati. peamine tema visiidi põhjus oli äh, FATCA küsimus, mis ka siin on laual. Äh, ma olin teda saatev sellel visiidil ning äh, rahandusministeeriumiga rääkides ja USA maksuamet ning kongressi liikmed olid samuti kohal tegi härra Snell väga selgelt äh, teatavaks, et äh, juhuslikud ameeriklased äh, on väga suures stressis siin Euroopas nende küsimuste pärast, väga raske on neile selgitada, et nad peavad täitma tuludeklaratsiooni, edastama selle USA-sse ning kutsus üles USA poolt tegema vähem kulukaks ja lihtsamaks selle protseduuri ning samuti võimaldama neil lihtsustatud korras loobuma oma Ameerika kodakondsusest Eh, nii, et eh, saaks ka vabastust eh, siis deklareerimiskohustuses. minu meeskond ja härra Snell on olnud kontaktis IRS-iga, USA Maksuametiga ja ka saatkonnaga ning pidev vahet, infovahetus toimub. millised on olnud tulemused? esiteks on siirdeperiood pangakontode osas eh, kaks tuhat seitseteist kuni üheksateist, eh, see lõpeb kolmekümne esimesel detsembril nüüd. Eh, sellest ajast alates peab see USA maksumaksja numbrite edastamine toimuma, TIN-numbrite edastamine. ja nüüd on küsimuste ja vastuste lehe oleme saanud USA Maksuametilt ning seal öeldakse, et potentsiaalseid sanktsioone praegu ei rakendata kaks tuhat kakskümmend kolm hakkavad need rakenduma kõige varasemalt USA poole pealt ning USA-le valmistab muret eh, ilma TIN-numbrita edastatud eh, andmete hulk, eh, pankadel on võimalik seda parendada kuni sinna ajani. meie hindame, et sanktsioonide võimalikkus on väga madal kui pangad teevad kõik, mis nende võimuses, et puuduolevad tinnid üles leida ja ära kinnitada. Äh, kuude-, kuuendal septembril IRS äh, äh, andis välja uue poliitika või teavitas uuest poliitikast, mille eesmärgiks oli selgitada, et maksukohustus võetakse ära, kui Ameerika kodakondsusest loobutakse ning see aitab ka tagada vabastust nõndanimetatud juhuslike ameeriklaste jaoks ning Eh, niimoodi saavad kõik eh, välisriikide kodanikud, eh, kellel on ka Ameerika kodakondsus, rakendada nõndanimetatud kaotatud kodakondsuse sertifikaati, mille puhul neil tinni ei paluta ning nad saavad ainult piiratud osas täita tuludeklaratsiooni Ameerika Ühendriikide suunal ning Hollandi pankadel on kokkulepe Ameerika konsulaadiga, et neile antakse väljavõte et menetlus on, äh, on alguse saanud ning äh, sellest avaldusest piisab, et äh, TIN-numbreid vaja ei ole. olles seda öelnud, siis mida me kokkuvõttes ütleme, et kõik, mis on tehtud, on õiges suunas sammud niimoodi saame me aidata USA kodakondseid ning ka pankasid samal ajal, aga kõik ei ole mitte lahenduse veel leidnud ja kõige parem võimalus oleks loomulikult muudatus USA maksusüsteemis, aga noh, mina arvan, et lühiajalises perspektiivis ei ole see ilmselt võimalik. ja seetõttu praegu teeksime me ettepaneku, et topeltkodakondsed peaksid tegutsema ja kohe, nii et nad saavad öelda, et olgu, ma tahan oma kodakondsusest loobuda, tahan kogu sellest paketist lahti saada. kui nad tahavad aga jääda USA kodakondseks, siis nad peavad eh, taotlema TIN-i ja ühtlasi ka täitma tuludeklaratsiooni igal aastal meil on lühiajalises perspektiivis kolm äh, probleemi, mille me peame tõstatama USA-ga ja ilmselt tuleb tõstatada see ka Euroopa tasandil. esiteks, äh, kodakondsusest loobumise tasu on kaks tuhat kolmsada viiskümmend dollarit, see oli nelisada viiskümmend, praegu on see aga väga kõrge, nii et me arvame, et see tasu peaks olema väiksem. teiseks, me arvame, et see nõudmine, et äh, tuludeklaratsiooni tuleb äh, täita ja kõikide poolt ei pea mitte rakendama kõigile, äh, süsteem on keerukas ja seetõttu palume vabastada need inimesed tavajuhtudest ja kui võimalik on, siis lihtsustada seda süsteemi. ning kolmas, mida me oleme USA poolelt palunud, on see, et pankadel oleks veelgi suurem kindlus, mida nad peavad tegema selleks, et tagada, et sanktsioone ei rakenduks sest niimoodi oleksid pangad valmis äh, screen ima välja paremini veel äh, topeltkodakondsusega inimesi. nii et äh, tähtis on, et me oma mureküsimused äh, tõstataksime, paluksime neid meetmeid mitte rahvusriigi tasandil ainult, vaid ka Euroopa Liidu tasandil, aitäh! suur aitäh! suur aitäh selle selge sõnavõtu eest ja nüüd on sõna härra Kaiseril samuti kümneks minutiks, palun. Thank you very much, madam. suur aitäh. kõigepealt eh, tahaksin asetada selle arutelu eh, maksukäitumise konteksti, me võitleme rahvusvahelise maksudest kõrvalehoidmise vastu, see on muutunud prioriteediks viimastel aastatel äh, ametivõimudele üle terve maailma. ja täna on siin parlamendi päevakorral üks väga oluline teema. FATKA ehk äh, välismaiste kontode maksekuulekuse seadus Ameerika Ühendriikidest ja äh, sellele järgnenud valitsustevahelised kokkulepped püüavad äh, Ameerika vaatenurgast ära hoida äh, maksudest kõrvalehoidmist. ehk siis, et tegemist oleks Ameerika kodanikega, kellel oleks ähm, arveid või kontosid välisriikides või kellel on riiulifirmasid ja kes üritavad kõrvale hoida maksude maksmisest Ameerika Ühendriikidele Äh, eeldatakse, et nad kasutavad äh, erinevaid äh, vahendajaid, olgu need siis finantsinstitutsioonid või mõned muud asutused. nüüd faktaga kaasneb kaks peamist nõuet finantsinstitutsioonidele. kõigepealt peavad nad läbi vaatama oma kliendibaasi ja tuvastama, kas tegemist on arvetega, mille üle tuleb aru anda Ameerika Ühendriikidele, kuna tegemist on ameeriklaste kontodega või siis äh, ei ole tegemist küll ameeriklastega, kuid siiski on äh, need kontod Ameerika kodanike kontrolli all nüüd, kui me vaatame kaugemale USA äh, seisukohast, siis tegelikult on seda teemat väga pikalt arutatud, eriti mis puudutab rahvusvahelist automaatset infovahetussüsteemi. see äh, on töötatud välja vastavalt OECD soovitusele ning ka Euroopa Liidu halduskoostöö direktiivile. nüüd äh, FATKA, äh, IGA-d ning äh, mainitud õigusaktid moodustavad rahvusvahelise äh, süsteemi, mille eesmärgiks on võidelda piiriülese maksupettuse vastu. nüüd Euroopa Panganduse Föderatsioonis loomulikult meie toetame sellist võitlust. Euroopa pangad loomulikult peavad kinni pidama seadustest ja pidama kinni igasugusest äh, maksualasest seadusandlusest. kui on mõni Euroopa pank, mis tegutseb ka Ameerika turul või näiteks äh, müüb Ameerika finantstooteid, siis on ta automaatselt ohus, et teda peetakse nõuetele mittevastavaks äh, FATKA seisukohast. ja seega võib juhtuda, et kolmkümmend protsenti eh, kõikidest sissetulekutest, mis peaks tulema Ameerika Ühendriikidest, peetakse kinni. nüüd eh, viimased kümme aastat on Euroopa Pangandusföderatsioon pidanud konstruktiivset dialoogi eh, valitsustega ning maksuametitega siin ja sealpool Atlandi ookeani. me oleme pidevalt äh, juhtinud äh, nii Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi kui ka Maksuameti äh, tähelepanu sellele, milliseid probleeme võib siin tekkida. me oleme alati üritanud pakkuda pragmaatilisi lahendusi, et need probleemid ületada. pankadel võib tekkida raskusi, kui nad üritavad kinni pidada teinekord lausa üksteisele vastu käivatest nõuetest nüüd esimene peamine raskus, mis tekib FATCAga, on järgmine. nimelt, kui tegemist on kontodega, mis ähm, eelnesid juba äh, FATCA heakskiitmisele, see tähendab, et nüüd pangad on kohustatud oma kliendibaasi läbi vaatama ja tuvastada, kas on selliseid kontosid, ähm, mis käivad selle aruandluse alla vastavalt teatavatele tundemärkidele, nii et kui see tundemärk tuvastatakse, siis eeldatakse, et tegemist on äh, Äh, konto omanikuga, kelle kohta tuleb esitada info Ameerika Ühendriikidele. kui nüüd just äh, inimene ise ei äh, tõesta vastavate dokumentidega vastupidist. nii et seega on kohustuslik sinna aruandlusesse võtta sisse ka TIN ehk siis maksumaksja number. ja kui seda ei tehta, siis võib juhtuda, et panka peetakse nõuetele mitte vastavaks. nüüd kui kliendil on need Ameerika tundemärgid, siis on finantsinstitutsioonid püüdnud neid andmeid neilt saada, kuid nad on silmitsi seisnud erinevate probleemidega. nimelt on kliente, kes mitte kunagi ei vasta või siis on kliendid öelnud, et neil ei ole võimalik või neil on raskusi selle numbri äh, saamisega näiteks kui tegemist on siis kahe kodakondsusega inimestega, keda me nimetame nii-öelda juhuslikeks ameeriklasteks, kes on saanud Ameerika kodakondsuse vastavalt Ameerika seadusandlusele. seda siis näiteks sellepärast, et nad sündisid Ameerika Ühendriikides, kuid lahkusid sealt peaaegu kohe ja seega on nad elanud suurema enamuse oma elust väljaspool Ameerika Ühendriike. ja nüüd siis peavad nad täitma need äh, väga ranged äh, halduslikud nõuded. nüüd äh, samu probleeme võib näha ka siis, kui räägitakse uute kontode avamisest, näiteks klient peab kirjutama alla tõendile ja kui ta on siis sündinud Ameerika Ühendriikides, siis selle tõendiga ta peab kinnitama, et jah, ta tõesti on ameeriklane ja see tähendab seda, et ta peab pakkuma ka selle DIN-i ehk Ameerika maksumaksja numbri. teine variant on siis see, et see inimene ütleb, et ta ei ole ameeriklane ja seega peab ta andma pangale ka koopia sellest tõendist, mis ütleb, et on loobunud Ameerika kodakondsusest või siis vähemasti äh, mõistliku äh, selgituse selle kohta, miks tal sellist tõendit enam ei ole. niisiis nüüd äh, räägin veel äh, viimastest äh, algatustest Ameerika poolelt ja siis toon ka välja omapoolsed soovitused. nüüd meie me, Euroopa Pangandusföderatsioonis oleme juba pikka aega pidanud dialoogi ameeriklastega ning kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on, ilmus ka Rahandusministeeriumi teatis number nelikümmend kuus, mis äh, kehtestab nii-öelda üleminekuperioodi, mis kestab kolm aastat ja mis saab läbi kuu aja pärast. nüüd selle perioodi jooksul ei peeta automaatselt mitte vastavaks seda, kui ei ole võimalik olnud tuvastada maksumaksja numbrit. nüüd seda loomulikult teatavatel tingimustel, ehk siis finantsinstitutsioon peab andma teada inimese nime ja sünniaja ning iga-aastaselt esitama uuesti taotluse see äh, number siiski saada nagu ma juba ütlesin, siis oleme me jõudnud selle üleminekuperioodiga peaaegu lõpule. just nimelt seepärast äh, käisime käesoleval aastal mitu korda Washingtonis ning oleme saatnud sinna ka mitmeid kirju. oktoobri keskpaigas saime siis äh, USA ähm, rahandusministeeriumilt äh, dokumendi, mis on nii-öelda ähm, korduma kippuvad äh, küsimused. nii et äh, see on üsnagi selgesti arusaadav ja selle kohaselt siis äh, siiski finantsasutusi äh, ja nende tegevust analüüsitakse. nüüd, meil on kindlasti vaja ametlikku äh, üleminekuperioodi pikendust. loomulikult ideaalses olukorras leitaks siin püsiv lahendus ühtlasi tuleks ka arvestada selliste juhtumitega, ka erijuhtumitega ning kindlasti ka lahendused näiteks uute avatavate kontode puhul nüüd loodetavasti ähm, USA ametivõimud äh, on valmis arutelusid äh, uuesti alustama, mis puudutab äh, IGA-sid ja meie toetaksime seda väga. ja olen valmis vastama teie küsimustele, tänan. suur aitäh sõnavõtu eest. ja nüüd ongi võimalik esitada küsimusi komisjoni liikmetel, parlamendisaadikutel, kes soovib. suur aitäh, suur aitäh kõigile petitsiooni esindajatele ja ka nendele juhuslikele ameeriklastele, kes täna hommikul on siia Euroopa Parlamendi tulnud. nüüd siis esimene küsimus. loomulikult täiesti mõistetav äh, et see tekitab tohutut äh, frustratsiooni, jah, me oleme rääkinud nendest äh, teemadest ka Sofiga juba aastaid, tõstatanud ikka ja jälle järjepidevalt äh, väga sarnaseid küsimusi ja nüüd siis oleme jõudnud nüüd selle tähtajale väga lähedale, mida rääkis meile Euroopa Pangandusföderatsiooni esindaja. nii et jah, osa siin on loomulikult positiivne, aga põhimõtteliselt on ikkagi üsna pettumust valmistav see, et Euroopa Liit ei ole mitte midagi ära teinud. ma usun, et seda peaksime me ka tunnistama ja selle selgelt välja ütlema. nüüd ma räägin isiklikust plaanist, siis mina olen nii-öelda juhuslik tansaanlane ja ma ei tea siis, mis siis saaks, kui nüüd tegemist oleks mõne teise riigi kodanikega, kas siis oleks suhtumine kuidagi teistsugune? nii et äh, jah, see lisab, äh, ma arvan, äh, veelgi probleeme inimestele. nüüd see tähtaeg varsti kukub paari nädala pärast. saame aru, et mingisugune arutelu käib nõukogus selle teema ümber, et midagigi teha aga EBF-i esindajalt oleks huvitav selle kohta kuulda, te olete väga suurt äh, lobitööd teinud sel teemal ja kas on mingisugune lootus, et seda üleminekuperioodi siis ka ametlikult pikendatakse? nagu sissejuhatuses äh, öeldi, siis on Euroopa Parlamendis meil mulje juba ei ole ju siin midagi nüüd tehtud, aga et mida siis peaks tegema või mis peaks juhtuma selleks, et Euroopa Komisjon ka aktiivsem oleks? sest et sealt vist peaks see äh, initsiatiiv siiski tulema, nii et see oleks siis minu küsimus. suur aitäh, Peeter Jaar, palun! jaa, film, film ta- suur tänu. Äh, aitäh äh, petitsiooni esitajale ja ka spetsialistidele ja aitäh selle kuulamise eest, sest jah, selge, see viib ka selleni, et äh, me näeme paremini, kustkohast see olukord on tekkinud, mikspärast, millised on selle ajendid, ma olen siin kõik üles kirjutanud, et jah, taust äh, Äh, siis äh, maksupettuste vastane võitlus ja info selle jaoks ja nii edasi, see kõik ju kokku on kena. aga vahel on tõesti nii, et võib öelda, et äh, nii, et tõevoolus ujuvad kaasa ka valed, nagu öeldakse, tore, et pettuste vastast võistlust, võitlust tehakse, tore, et me tahame võrdsemaid võimalusi, aga samas on ka järelmid, kaasnev kahju, mida esimese korraga võib-olla ei pruugi nähagi teiseks kirjutasin siin ka ülesse, et äh, me peame aktsepteerima, et äh, igaüks arendab ise välja oma maksuõigust, Euroopa Liit teeb seda ju samamoodi, äh, teevad seda Ameerika Ühendriigid ja me ei räägi siin sellest, et põhikontseptsioonid tuleks kelleltki ära võtta, selle üle me ei hakka vaidlemagi siin mitte. aga kolmas asi, mis veel minu meeli siin praegu tegevuses hoiab, on see, et Euroopa Liidus võib ju küsida, et Äh, olukord on teada ja aastaid, mikspärast ei ole probleem lahendatud. Äh, edasi äh, mulle tundub, et pädevustevaheline võitlus on siin samuti, Euroopa Liit on selle ohvriks langenud, kus kohas see probleem täpselt tekib, kas see on maksuõigus, kui jah, siis komisjon ütleb, et jah, saan ma aru, aga see on liikmesriikide pädevus olev küsimus ja äh, siin viitame kohe ühehäälsuspõhimõttele, siin on kohe võimalik äh, see ära paigutada riiulisse. teised küsimused on seotud andmekaitsega, kodakondsusega ja inimõigustega. ja siin on väga selgelt Euroopa Liit pädev neid küsimusi lahendama ja minu esimene küsimus äh, võib-olla isegi üleskutse ka endale on see, et kas Euroopa Liit äh, ei peaks siin mitte kompetentsuse küsimuse tekitama, kes on siin pädev, kui liikmesriikide vahel minnakse, äh, liikmesriikide poolt minnakse äh, USA-sse, äh, kes peaks siis meie poolt veel minema, kas komisjoni president või keegi teine mõnest teisest institutsioonist, siin on meil ka endal juba pädevuste vahel kähmlus, aga tähtis on see, et Euroopa Liit ühtselt sellele läheneks. see, et see on täiesti uskumatu olukord, saame me väga hästi aru ja isegi kui neid äh, juhuslikke-ameeriklasi ei ole nii palju, keda see küsimus puudutab, siis äh, sellegipoolest äh, on see täiesti kuulmatu ja me saame aru, et see on raske olukord, oleme nõus, nii. aga mis oleksid siis peameetmed, võib-olla, mina kirjutasin kaks siin üles, aga kas saaksite veel valgustada, et mis on need peamised meetmed, et me saaksime aidata? esimese asja kirjutasin üles, nagu öeldud, palun rääkige mulle vastu, kui ma sain valesti aru aga esiteks siis, et äh, kindlasti oleks vaja härrasmeeste kokkulepet, äh, et äh, trahvidest loobutakse, siirdeperioodi saaks pikendada, kui see kaks tuhat üheksateist lõpuga lõpeb ja teine asi on see, mis ma olen ka kirjutanud, et oleks hea, kui loobumise avaldus, et USA kodakondsusest lepi-, loobutakse, et seda avaldust saaks teha ja et see oleks siis lihtsam ning et see oleks ka odavam, saan ma aru. Äh, kas on veel mingisuguseid meetmeid, mille eest me saaksime seista, et äh, edasi minna ja veel kord äh, suur aitäh selle info eest. väga heas kompaktses vormis, aitäh. suur aitäh. palun proua Intvelt. jah, aitäh. Speakers uh, on the jah, aitäh, ma tahaksin tänada paneeli osalejaid mul ei ole niivõrd küsimus teile, aga ma arvan, et meil kõigil on üks ja sama küsimus ja see on liikmesriikidele ja ka Euroopa Komisjonile. ja kui ma ütlen liikmesriigid, siis eh, Prantsusmaa ja Holland eh, on erandiks siin, sest nemad on väga aktiivselt oma kodanike õiguste eest seisnud, aga ülejäänud kakskümmend kuus ja Euroopa Komisjon eh, on oma puudumisega siin silma paistnud lugesin äh, uuesti läbi volinik Moskovitši vastuse küsimusele ja see on äh, pigem äh, solvav meile, sellepärast et sellest kõlab nii, nagu me peaksime kaitsma Ameerika Ühendriikide koda-, Ameerika Ühendriikide õigusi, mitte Euroopa kodanike omasid. ei, me peame ikkagi Euroopa kodanike õiguste eest seisma ja nende huvide eest aga ma näen, tegelikult sain kõigest sellest teadlikuks kaks tuhat kaksteist juba seda sellepärast, et pangad ja eriti Prantsuse pangad andsid teada, et on äh, probleem ja surve on tugev. komisjon üritas siis äh, läbi rääkida kokkuleppes ameeriklastega, mitte selleks, et kaitsta eurooplaste huvisid, vaid selleks, et kaitsta pankasid, mis põhimõtteliselt on okei okay aga nad andsid alla, ma loodan nüüd, et uus geopoliitiline eh, komisjon eh, proua von der Leyeniga suudab midagi muuta. sest et liikmesriikide valitsustelt midagi suurt siin loota ei ole. tehti mitmeid ettepanekuid kiirete eh, lühiajaliste lahenduste kohta aga ma suure pahameelega näen, et ikkagi koormus langeb äh, nende lahenduste puhul üksikisikutele, kellel see mure on. see on ilmselt ainus viis praegu nad äh, probleemidest äh, vabastada, aga on äärmiselt pahameelt tekitav, et liikmesriigid ning komisjon seavad transatlantilised suhted Euroopa mm, kodanike huvidest kõrgemale. As a matter of fact, they, they accept and they do so in many policy areas. seda tehakse mitmetes poliitikavaldkondades, aga siin äh, kehtib meil ju Ameerika Ühendriikide õigus ja kolleeg Jaar ütles ja igati õigustatult, et igal riigil on õigus omaenda seadusi vastu võtta, muuhulgas ka maksuküsimustes. samas aga Ameerika Ühendriigid ja Eritrea on ainsad kaks riiki maailmas, äh, kus äh, kodakondsusel põhineb maksu maksmine miks me ei kasuta ära viiesaja miljoni kodaniku äh, tarbija äh, mõju selleks, et äh, sundida Ameerika Ühendriike meiega siin läbi rääkima, miks me ei tee seda oma kodanike huvides ja ma võtan kokku. tegemist ei ole lihtsalt FATCAga või juhuslike ameeriklastega, see on põhimõtteliselt äh, meie transatlantiliste suhetes ja selles, kuidas me tegutseme Euroopa Liidus. kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu liikmesriigi juhti ei suuda kokkuleppele jõuda, see on probleemiks. probleem ei ole pro-, praktiline, vaid äh, poliitiline. ma arvan, et me peame survet avaldama niivõrd, kuivõrd võimalik ja uskuge, kaheksa aastat FATKaga oleme tegelenud ja ma mõistan täiesti teie frustratsiooni, sest edusamme ei saavutata, tahet ei ole ja jällegi ma igati toetan äh, Prantsuse ja Hollandi võimude tegevust, aga me peame survet avaldama, võib-olla äh, ka pöörduma komisjoni, meie komisjoni nimel Soome eesistuja poole, nii et me saaksime kogu Euroopa Liidu nimel äh, sõna võtta ja see asi ära lahendada. suur tänu. kui sobib, siis nüüd saaksite igaüks kaks minutit selleks, et küsimustele vastata, palun. härra Kaiser või härra Janson, kes tahab alustada? kes alustab? palun, härra Janson. Okay, thank you, chair um,. I don't think that on. Um, suur aitäh ma ei kuulnud ühtegi küsimust, mis oleks otse mulle esitatud, aga nüüd võib-olla reageerimaks emalt poolt, ma mõistan täiesti seda, et me oleme frustreeritud äh, rääkides Ameerika Ühendriikide maksusüsteemist, ma ei usu, et seda nüüd äh, kiirelt muutma hakatakse. me oleme üritanud äh, kiireid lahendusi juba kasutada, aga me peame mõistma, et tegemist on ainult ühe sammuga õiges suunas tähtis on, et kõik liikmesriigid ja institutsioonid koos jätkaksid tööd selles suunas, et leida kiireid äh, avatud lahendusi. et, äh, et kiirelt välja pakkuda uusi äh, lahendusi selleks, et äh, maksuvabastus oleks ette nähtud äh, teatud juhtudel siis äh, nendele juhuslikele ameeriklastele. jah, senior Kaiser, kes lähikirja nii temas preguntas. nii, palun, saate vastata ülejäänud küsimustele, härra Kaiser um,. My understanding of aitäh, ma sain küsimustest aru niimoodi, et kas on mingit võimalust äh, Ameerika Ühendriike äh, mõjutada. kerge ei ole sellele vastata, sellepärast et kõikide nende arutelude taga tegelikult on olemas Ameerika Ühendriikide maksuseadustik. ma ei usu, et me suudaksime sellest kuidagi, äh, selle, sellest seisvast kuidagi äh, mingit erinevat lahendust leida. Euroopa pangad, siin minu suurimaks mureks on öö, äh, kohustuste täitmine ja e, tegelikult me peame neid e, kohustusi täitma, me kõik oleme mures ka kohustusega, e, kohustustega, mis siis kaasnevad sellega seoses meie klientidele. siin on ka positiivseid märke, nagu te teate. seadus on äh, kongressis praegu selles küsimuses, nii et osad poliitikud Ameerika Ühendriikides tunnevad ka selle olukorra pärast äh, muret. FAQ, mis tuli välja oktoobris viieteistkümnendal, oli väga positiivne äh, märk. ja me tervitame seda korduva, kipuvad küsimused siis. meil on vaja rohkem õiguskindlust samuti. pangad tunnevad suurt miret, muret sellepärast, sellepärast et äh, risk on suur, et neid peetakse mittekohustusi täitvateks ning see on äärmiselt kulukas nende jaoks ja sellest võib saada tohutu suur probleem. seega meil on vaja rohkem kindlust, meil on vaja et seda korduvat kipuvate küsimuste asja selgitatakse veel ja see on ka põhjuseks, miks meie saatsime eelmisel reedel kirja härra Noshimile Ameerika Ühendriikide äh, vara äh, rahandusministeeriumile. üheks suureks probleemiks FATKaga on see, et FATKa ei ole täiesti kooskõlas OECD ühiste aruandlusstandarditega, mis teatud äh, aspektides on palju paindlikumad pikemas perspektiivis on see miski, mida me sooviksime saavutada, ehk siis, et avataks arutelud ning et leitaks äh, võimalus lähendada FATCA-d OECD ühistele aruandlusstandarditele. suur aitäh, härra Samarta. aitäh üks küsimus, mis ei olnud võib-olla otse mulle suunatud, aga ma tahaksin ikkagi välja tuua veel kaks asja. esmalt praegune ja ma räägin neist sellepärast, et Prantsuse parlamenti on see tõsiselt šokeerinud. praegune olukord on ikkagi otseselt seotud Euroopa seadusandlusega ning põhiõigustega, mida garanteeritakse seeläbi üksikisikule ähm, on äh, öeldud, et pangakontot avada ei saa, olgugi et kaks tuhat neliteist on meil selle kohta direktiiv, millega tagatakse pangakontode avamine, avamise õigus kõigile, see on täiesti mõistetamatu ja teiseks on mõistetamatu see, et pangad edastavad isikuandmeid äh, Ameerika Ühendriikide ilma nende isikute nõusolekuta, et see on täiesti vastuolus äh, ka andmevahetusmäärusega äh, tegemist on juriidiliselt mõistetamatute küsimustega, see ei ole mitte ainult poliitiline, vaid ka juriidiliselt vastuoluline küsimus, mis vajab lahendamist. ja teiseks asi, millele tahaksin rõhku panna, on vastastikuse põhimõte kaks tuhat neliteist olime meie esimeseks riigiks, kus kiideti heal valitsuste, heaks valitsuste vaheline kokkulepe, see ratifitseeriti meil ähm, Rahvusassamblees tutvusin ka äh, tollaste äh, protokollidega, raportöör härra Kelly selgitas väga hästi, et see kokkulepe kehtis ainult sellisel juhul, äh, kui toimub vastastikuse põhimõtte kohaldamine, ehk siis saadetakse ka vastavad andmed Prantsuse maksuametile. Prantsuse, vabandust, Ameerika Ühendriikide Kongress pole kunagi aga ratifitseerinud samaväärset seadust. tegemist oli jällegi lubadusega, mida ei täidetud, seega on päris palju juriidilisi lünki, mis peaksid võimaldama eh, meil leida vajalikke relvi selleks, et eh, jõudude vahekorda muuta. äärmiselt frustreeriv on näha seda, kuivõrd tegelikult me laseme lihtsalt asjadel eh, omamoodi edasi minna ning kannatame tagajärgede all ja meie kod-, kaaskodanikud kannatavad selle all. seadus on Ameerika Ühendriikide oma esiteks ja teiseks me oleme ainsad, kes on allkirjastanud valitsustevahelised kokkulepped Ameerika Ühendriikide ning liikmesriikide vahel, nii et mingil hetkel tuleb lihtsalt üles ärgata. suur aitäh kõikidele paneelis osalenutele vabandust, petitsiooni esitaja ka. jah, ma tahaksin midagi küsida, see on seotud härra Lefüüri poolt öelduga. Euroopa Pangandusliit, kui ei ole veel vaadanud seda, võiks ja võib-olla ta rääkis sellest juba, aga eh, maksudest kõrvalehoidmine ja nii edasi, et see on FATKA eesmärk ja me oleme nõus aga ma usun, te ütlesite väga selgelt välja, et FATCA on kasuks ainult Ameerika Ühendriikidel, mitte eurooplastel. kas Euroopa pangad ei saaks vaadata, kui palju äh, lähevad äh, maksma FATCA programmid Euroopa pankadele, Societe Generale, BNP Paribas ja teised, kui äh, kõrge see hind on? selle kohta lõpetati info avaldama kaks tuhat kaksteist, miks me ei võiks aga neid andmeid võtta ja vaadata äh, Äh, mida see teeb? Äh, me võiksime need andmed edastada Ameerika Ühendriikidele, ütelda, näidata, et need, need on kõik, äh, kogu see raha läheb selleks, et me, meie pangad teie nõudeid täidaksid, kas ei ole võimalik selle läbi midagi teha, võib-olla oleks see päris mõjukas argument. nagu sa. suur tänu. nüüd ma annaksin veel sõna vastuseks ja siis me alustaksime kohe ka järgmise paneeliga, sellepärast et kaksteist kolmkümmend peame me lõpetama, nii et palun pidage kõneajast täpselt kinni, nii et maksimaalselt minut, palun. Well, I, I will very rapidly answer. ma vastan hästi lühidalt. muidugi need kulud, mis nõuete täitmisega kaasnevad, on olnud äh, mõjukaks argumendiks aruteludes algusest peale. aga süsteem on praegu olemas. nii, me ei hakka seda momendil arutama. ja seega on lõppenud arutelud selles paneelis, suur aitäh petitsiooni esitaja, esitajale ning ka kõikidele osalejatele, lähme edasi järgmise paneeli juurde ja kõigepealt saab õna, sõna Fabienne Leagro, kes esindab äh, Prantsuse ähm, juhuslikke ameeriklasi, edasi on meil äh, professor Filippo Noceda ning Euroopa Komisjonist äh, Alisa Vegemann ning Ismini Rigopolu, kes esindab siin Euroopa Andmekaitse Nõukogu, palun. proua esimees, daamid ja härrad, üks hetk siiski, kas oleks võimalik, et me äh, igale ühele annaksime sõna kaheksa, mitte kümme minutit, siis me saaksime ajaga paremini hakkama. hästi, nii äh,, proua esimees, daamid ja härrad, kõigepealt äh, räägin siin miljonite juhuslike ameeriklaste nimel, kõigepealt tahaksin teid tänada, et te annate meile võimaluse detailselt rääkida sellest, mida kodanikuühiskond teeb. Äh, suur aitäh ka äh, Žurajanile, kes on esitanud selle petitsiooni ja nüüd siis viis aastat hiljem on see jõudnud ka Euroopa Parlamenti ning see näitab, et see teema on oluline. kodanikuühiskond alustas tegelikult juba kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja selgus, et me ei suuda eh, niimoodi tõhusalt tegutseda ja seega aastal kaks tuhat seitseteist lõimegi oma vabaühenduse, me oleme üritanud struktureerida seda võitlust ka teistes liikmesriikides. nii et kes on üks juhuslik ameeriklane, tegemist on äh, inimestega, kes siis äh, juhuslikult nii-öelda sündisid Ameerika Ühendriikides, kes said äh, Ameerika kodakondsuse seeläbi, kuid kes ei ole mitte kunagi elanud, õppinud või töötanud Ameerika Ühendriikides ja kellel ei ole mitte mingisugust seost selle riigiga. nii et juriidiliselt on äh, tegemist Ameerika kodanikega, kes tegelikult ei täida vastavaid nõudeid, sest et selleks, sest et äh, nad peaksid saama siis nii-öelda edasi anda ka oma kodakondsuse oma järglastele, aga seda saab teha vaid tingimustel, kui nad oleksid elanud Ameerika Ühendriikides vähemasti äh, viis aastat. kuid ometigi peetakse neid täiesti tavapärasteks Ameerika maksumaksjateks, kuigi äh, nad ei ole saanud äh, Ameerika Ühendriikidelt äh, mitte midagi, kuigi Ameerika Ühendriigid maksustavad neid endiselt, äh, sellepärast et tegemist on nii-öelda kodakondsuse põhise maksustamisega. nii et nüüd siis tuleb kõikide nende inimeste pangaandmed edastada samuti ameeriklastele. nii et nüüd siis Ameerika kodakondsus jah, oli neile lihtsalt nagu selline jäänuk, millel ei ole mitte mingisugust juriidilist väärtust, nad ei ole kunagi suhelnud Ameerika Ühendriikidega, nii et nad eelkõige olid prantslased ja eurooplased. nüüd kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, nagu ka suur enamus teistest liikmesriikidest, kirjutasid alla kokkuleppele USA-ga selleks, et FATCat ellu rakendada ekstraterritoriaalselt ehk siis Euroopa pinnal ja see on toonud kaasa tohutud kulud ka finantsasutustele. nii et äh, need äh, kuulsad kokkulepped siis tähendavad seda, et massiliselt esitat-, edastatakse USA-le andmeid ning seal ei ole nähtud ette ka mingisuguseid erandeid, nii et alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast siis on äh, hakatud tuvastama ameeriklasi oma klientide hulgas ning äh, nõudma seda, et peab täitma ära mingisuguse vormi. ma sain selle kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja siis hakkasingi tegutsema, ma sain ka teate, et on vaja minu nii-öelda minu siis nii-öelda Ameerika isikukoodi või siis tõendid selle kohta, et ma olen loobunud oma Ameerika Ühendriikidest. nüüd tegelikult äh, alles kahe tuhande kuueteistkümnendast, kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast on selle äh, koodi äh, andmine inimestele automaatne. ja on saadetud ka kiri Ameerika rahandusministeeriumile selleks, et peatada nende kahepoolsete kokkulepete kohaldamine äh, nagu öeldud, siis äh, see tähtaeg kukub kolmekümne esimesel detsembril käesoleval aastal ning esimesest jaanuarist äh, jällegi see äh, kohustus jõustub, kuigi jah, vahepeal on natuke pehmendatud reegleid, ehk siis panku ei hakata automaatselt kohe karistama, kuid ikkagi võib eeldada, et see oht, et peetakse kinni nende sissetulekutest lausa kolmkümmend protsenti, mis peaks USA-st tulema, siis vaevalt, et nad ei soovi siis neid nõudeid täita Prantsuse eh, pangandusföderatsiooni esimees on öelnud, et selliseid eh, kontosid võib olla ligi nelikümmend miljonit. ja mida, mis, mille all siis kannatavad juhuslikult ameeriklased? Nad lihtsalt ei saa vastata nendele nõuetele mitte lihtsalt eh, paha ta-, pahast tahtest, vaid sellepärast neil ei ole neid vajalikke numbreid. ja siis aga võib juhtuda et finantsasutus sulgeb nende kontod, sellepärast et äh, on nende jaoks liiga suur risk, kui neil on neid Ameerika kliente, nii et need on nii-öelda juhuslikud ameeriklased, kes siis jäävad oma pangakontost ilma. nii et siis on siin ka potentsiaalsed sanktsioonid, äh, tegemist äh, oli siis väga frustreeruva olukorraga, inimestel on tunne, et nad on nagu teise järgu prantslased ja nii edasi nii et äh, on juhtunud, et inimesed äh, peavad äh, hakkama maksma kinni advokaate, hüvitama mingisuguseid summasid lausa kümnetes tuhandetes eurodes Ameerika Ühendriikidele. nii et kui inimesel on Ameerika kodakondsus, siis kaasnevad sellega automaatselt teatavad tagajärjed, nagu nimelt neil ei ole ligipääsu teatavatele finantstoodetele. nii et siin tekib diskrimineerimine nii et isegi sama ettevõtte töötajate piires näiteks. nii et me ei räägi siin mitte ainult FATCA vastasusest, vaid sellest, et me ei toeta Ameerika õigusaktide ekstraterritoriaalset kohaldamist, nii et me aitame siis neid inimesi, lõime oma vabaühenduse Belgias samuti, Ühendkuningriigis, Itaalias, Hollandis samuti on löödud, loodud sellised ühendused nii et meie tegeleme eelkõige kommunikatsiooniga, et tagada selle teema kajastamine ajakirjanduses, kuid kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal vastavalt äh, õigusalasele uuringule Resisbis Müti tellitud oli see, esitasime ka äh, asja kohtusse ja soovisime seda ameeriklaste nõuet tühistada, kuna tegemist ei ole vastastikusega äh, ja tegelikult rikutakse siin ka andmekaitsemäärust. enamik inimesi, kes selle reegli alla käivad, tegelikult öö, äh, ei ole kuidagi seotud Ameerika Ühendriikidega. ja nad ei saa kuidagi ligipääsu nendele andmetele, mis on ameeriklastele juba esitatud ning ei saa neid ka öö, äh, korrigeerida. nüüd öö, äh, tegelikult saadeti ju ka kogemata andmeid äh, nii Kanadast kui Prantsusmaal poolt äh, USA-sse. Shrem äh, Data Protectioni vastu kohtulahendis lahendi kaudu meie ootasime, et nõustutaks meiega ning et esitataks ka eelotsuse taotlus Euroopa Liidu kohtusse nii et äh, tegelikult ei ole ju võimalik äh, siin äh, üldse mingisugust otsust edasi kaevata. nii et siin tekib ju küsimus, kuidas kohaldada Euroopa Liidu õigust ja seega eelotsuse taotlus on täiesti põhjendatud nii et täiesti poliitilistel põhjustel äh, loomulikult see kuhugi ei viinud ja seega otsustasime siis äh, meie pöörduda Euroopa Komisjoni poole, et alustada äh, rikkumismenetlus Prantsusmaa vastu, seda me tegime sügisel. ja me esitasime ka pangandussektori vastu kohtuasja kolmesaja kuue inimese nimel. ja Luluche Berger raport Prantsuse parlamendist selle, seda teemat ka käsitles, nii et see oli siis esimene seda tüüpi äh, dokument. mais kaks tuhat üheksateist Le Fur Saint-Martini raport, kus äh, räägitakse sellest, kuidas mõjutab äh, USA seadusandluse ekstraterritoriaalne kohaldamine Euroopa Liidu kodanikke. me oleme palunud, et võetakse see ka ECOFIN-i päevakorrale ja eh, kõrgetasemises maksuasjade töörühmas komisjonis seda ka arutati Soome initsiatiivil, nii et eh, suur aitäh selle eest, kuid eh, meil on vähe aega jäänud, nii et seega me ei sooviks mitte ainult rikkumismenetlust Prantsusmaa vastu, vaid ka uuesti läbi vaadata kahepoolsed kokkulepped liikmesriikide ja USA vahel. suur aitäh! suur aitäh ja härra Filippo Nosega, palun kaheksa minutit. One... suur tänu. Äh, mul paluti kümme minutit rääkida sellest, äh, mikspärast äh, me Ühendkuningriigis oleme selle küsimuse vaidlustanud ja äh, üks äh, võimalus on viimase kümne aasta progressi vaadata. kui me vaatame FATCA-t, mis kaks tuhat kümme sisse viidi, siis väga selge on ekstraterritoriaalse seadusega äh, tegemist, sellepärast et siseõiguse järgi USA-s paluti siis andmeid edastada USA-le, Ameerika Ühendriigid said kiiresti aru, et nad ei saa FATCA-t äh, rakendada ilma teiste riikide abita. ja pärast Peti raportit Äh, proua Sofi Intvelt leidis Euroopa Komisjoni kirju ja me saime nad siia ka meie ette kaks tuhat üksteist. Te näete, ekraanil on kiri Euroopa Komisjonilt, mis on kirjutatud juhuslikule ameeriklasele, kus komisjon ütles, et äh, on mures selles, äh, kuidas Euroopa Liidus FATKA rakendub, on teatud konflikte liikmesriikidega ja Euroopa Liidu õigusega kaks tuhat üksteist siis ja ka nõuetele vastavuse eh, kulud eh, on murettekitavad, see on komisjoni sõnastus eh, nõndanimetatud juhuslikule ameeriklasele edastatud kirjas. ja kaks tuhat üksteist aastal lõppes see Euroopa Komisjoni lootusega äh, et oleks võimalik leida õigusandlus, mis oleks proportsionaalsem ja töö, ja töökindlam. juba kaks tuhat üksteist seega sai Euroopa Komisjon aru, et oli FATCA ja andmekaitsereeglite äh, vahel konflikt, äh, nii nagu sel kujul rakendus ja juba siis nad said sellest aru. siis, kui me vaatame nüüd veel ühte kirja, mida, mille edastas meile proua Intervelt, järgmine taksuudi kiri Euroopa Komisjonilt jällegi nõndanimetatud juhuslikule ameeriklasele, volinik Šemeta nimel saadetud. Euroopa Komisjon ütleb siin, et Euroopa Komisjon koos eesistujaga ja mõnede Euroopa Liidu liikmesriikidega äh, praegu on kaasatud USA-ga dialoogi, nii et Euroopa Liit oli mures, sellepärast et USA palus Euroopa Liidul äh, Äh, siseneda FATCasse kahepoolsel meetodil, riikidevahelisel meetodil ja meie arutasime USA-ga ja jällegi e-kiri lõpeb, et meie loodame, et läbi meie töö USA-ga saame leida lahenduse, mis FATCA muudab proportsionaalsemaks ja äh, töökindlamaks. jällegi Euroopa Komisjon siin kinnitab, et FATCA ei olnud proportsionaalne ja mis ei ole proportsionaalne, ei ole vajalik ja on inimõiguste vastane kaks tuhat kaksteist äh, proua Intvelt leidis äh, veel ühe huvitava kirja. Äh, kiri jällegi komisjoni poolt ühele juhuslikule ameeriklasele, kus komisjon ütleb, et vastavalt institutsiooni sisese analüüsile andmekaitse eksperdiga komisjon viitab selle teema, suunab selle teema artikkel kakskümmend üheksa töörühmale edasi Äh, siis vana andmekaitse direktiivi töörühma ja, jaoks. ja ta ütleb, et äh, töörühm äh, artikkel kakskümmend üheksa teemal töötab praegu arvamust välja, see oli aastal kaks tuhat kaksteist. nii, see on siis õiguslikust aspektist, aga nüüd hakkab domineerima siin poliitika, sest kui me vaatame edasi aprillis kaks tuhat kaksteist edastatud kiri siis juunis kaks tuhat kaksteist, kuu pärast äh, seda, kui teema suunati, artikkel kakskümmend üheksa töörühm äh, andis välja oma arvamuse ja kui te vaatate siin seda raportit, mis ma loodan, et äh, jah, kohe ilmub teie ette, siis Euroopa Andmekaitseamet äh, ütleb, et töörühm kakskümmend üheksa ei näe, kuidas äh, Äh, kooskõlas olemine andmekaitse direktiiviga ja FATCAga oleks äh, võimeline, võimalik saavutada üheaegselt. ja kui te vaatate kaheksa kolme, siis äh, andmete suur edastus ja kogu nende analüüs ei ole hea võimalus maksupettuste vastaseks võitluseks. seega rohkem äh, Äh, eesmärgistatud äh, meetmed oleksid vajalikud selleks, et äh, tagada ka õiguskuulekate kodanike õigused. ja kui me vaatame PET-ile edastatud dokumentidest, siis siin on kirjas, et selline isikuandmete üldmäärduse vastane riive tuleb lõpetada, vajalik on inimõiguste tagamine Äh, vastavalt lõikele üks, äh, kaks ja kaks, kaks teie aruandest äh, tuleb välja, et FATCA ei ole ei proportsionaalne ega vajalik, nii et kaks tuhat kaheksateist võiks öelda, juba jõudis PETi komisjon samale lahendusele, mis kohtu poolt ja ka komisjoni poolt juba kaks tuhat kaksteist meile teatati. kui me mõtleme, mis üks kuu pärast seda, kui Euroopa Andmekaitseamet oma raporti välja andes juhtus, oli see, et USA avaldas ühepoolselt eh, oma mudeli ning USA kaks tuhat kümme eh, nõustus sellega, et FATCA on ekstraterritoriaalne, neil oli vaja partnereid selleks, et nad saaksid oma sisemaisesse õigusesse üldse mingit sisendit partnerite poolt ja nad äh, lubasid sellel ikkagi juhtuda. kui te vaatate, et mis juhtus edasi kahe kuu jooksul, siis esimesed liikmesriigid äh, juba äh, hüppasid rongile peale, läksid Fatkaga kaasa ning pigistasid silma tegelikult kinni komisjoni murede ees ning ka õigusnõu ees, mida andmekaitseametid ütlesid Nad tegid sellepärast seda, et paljudel Euroopa pankadel olid miljarditesse dollaritesse trahve minevikust kaelas ja seetõttu oli neil väga hea meel selliseid kahepoolseid lepinguid sõlmida. probleem muidugi oli selles, et siis pöördus tuul. mäletate esimest e-kirja, kus komisjon ütles, et äh, neil on mure äh, FATKA rakendamise pärast ja mis järgnevalt sai, oli see, et ma ei tea, kas selles saalis, aga eelmisel aastal äh, ütles nõukogu esindaja, et nõukogu roll ei ole hinnata äh, valitsuste vaheliste lepingute mõju, äh, mis liikmesriikidega on sõlmitud, sest need on kahepoolsed lepingud. kaks tuhat üksteist rääkis nõukogu USA-ga, ütles, et seal ei ole samas edasi meiega mingisugust seost ja loomulikult äh, see ei lähe mitte, kui te vaatate õiguskuuleka inimese perspektiivist asju. siis edasi ütles äh, volinik, et äh, jah, nõndanimetatud juhuslikel ameeriklastel on raskusi, aga üheksa aastat olid juba teada need küsimused. ta ütles, et ma kordan üle, et komisjon ei olnud nende reeglite läbirääkimise juures, mis FATCat puudutavad, sellepärast et liikmesriigid on selles osas pädevad Mm, ma tahaksin parandada küll siin, et me ei räägi mitte äh, selle lepinguga liitumisest, vaid me räägime inimõigustest ja me räägime isikuandmete kaitsest. nii et Euroopa Liidus äh, suurte andmete automaatne edastamine, äh, hoolimata sellest, et seda tehakse maksudest kõrvalhoidmise tähe all, on, siiski äh, eraisiku puutumatuse õiguste riive ja PETi komisjonil oli selles suhtes, suhtes ka õigus, kui te oma aruande, raporti välja andsite. ning mitmed Euroopa ametid on tegelikult silma kinni pigistanud selles küsimuses, isegi kui te vaatate Euroopa Andmekaitse Nõukogu, siis nende positsioon tegelikult oli rohkem nüansseeritud äh, lõpuks, nad tegelikult põhiõigust unustasid täielikult ära aga me nägime ka meedias seda, see on kaks tuhat neliteist Ökonomisti äh, artikkel siin, et FATCAT nägi, äh, esinaine kutsub korrale kõnelejat ja palub kõne ajast kinni pidada Äh, ja siis äh, on ka kohtuasi ju äh, Ühendkuningriigis, teenib vähem kui sada neli tuhat dollarit, ei pea seetõttu maksma makse USA-s ning palus USA maksuametilt informatsiooni, nemad keeldusid, sellepärast et see on eelisõigus kahepoolsete suhete osas Ühendkuningriigi ja USA vahel, nii et nad sõitsid tema eraõigustest üle Washington Posti artiklis eh, selgus, et kuuekümnendatest on USA Maksuameti andmesüsteem ning komisjon ei, PETi komisjoni eh, häält ei võtnud kuulda, siin peaks nüüd võtma edasi järgmise menetluse käsile, sest et eh, rikkumismenetlusega peaks olema tegemist ja selgitama selle raames järgmised sammud, aitäh. Muchísimas gracias suur tänu. igalühel oli siis äh, kümme minutit, aga kuna kaksteist kolmkümmend peavad äh, tõlgid äh, lahkuma täpselt, siis me sellepärast palusime rääkida kõigil kaheksa minutit. nii et sellepärast siis oli kõneaega vähem. nüüd on sõna komisjoni esindajal Liisa Vekemannil, palun. suur aitäh ma räägin natukene andmekaitsereeglitest Euroopas ning siis eh, konkreetsemalt FATCast ning eh, kaitseklauslitest, mis kehtivad. nagu te teate, varem on juba öeldud seda, Euroopa Liit eh, reformis oma andmekaitsereegleid ja määrust, GDPR jõustus siis eelmisel aastal. GDPR asendas reeglid, mis varem olid jõus direktiivi all, ähm, direktiiviga kahekümne aasta jooksul. GDPR on harmoneerinud reegleid, aga radikaalselt ei ole muutunud mitte midagi, mis varem oli jõus. GDPR on paika pannud teatud põhimõtted ja kohus, kohustused neile, kes isikuandmetega tegelevad, see puudutab era- ja avaliku sektori ettevõtteid. GDPR näiteks äh, näeb ette teatud põhimõtted nagu eesmärgipõhisus, äh, äh, täpsus ja nii edasi please for the oh. kõnelejal palutakse rääkida aeglasemalt natukene. ning samuti eh, annab see teatud õigused eh, kodanikele, näiteks õigus omada juurdepääsu isikuandmetele eh, või andmete paranduse õigus või nende kustutamise õigus. ning siin spetsiifiliselt on oluline see, et GDPR-is on ette nähtud ka eraldi reeglid isikuandmete edastamise kohta kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele põhimõtteks on see, et kui isikuandmed saadetakse kolmandasse riiki, siis üksikisikud Euroopa Liidust peaksid endiselt saama kasu ettenähtud kaitsetest. Euroopa Liidu institutsioonid ning ka liikmesriigid peavad kinni pidama GDPR-i kohustustest, muuhulgas ka siis, kui nad FATCA raames edastavad isikuandmeid. nüüd spetsiifiliselt kaitse juurde, mis FATKA puhul kehtib. see kaitse tuleneb erinevatest instrumentidest, rahvusvahelistest lepingutest, halduskokkulepetest, liikmesriikide rakendusseadustest ning samuti muudest instrumentidest, instrumentidest koostöö ja maksuküsimustes. eelnevad kõnelejad juba toonitasid neid. FATCA-d on liikmesriikides kehtestatud läbi kahepoolsete lepingute, mis on allkirjastatud Ameerika Ühendriikidega. Need kokkulepped äh, muuhulgas puudutavad konfidentsiaalsust ning äh, muid kokkuleppeid, mis on Ameerika Ühendriikide ning liikmesriikide vahel sõlmitud, nagu näiteks äh, OECD konventsioon maksuküsimustes mm, ja haldussüsteemidega seoses. siin on ette nähtud kaitse selle kohta, et kui infot jagatakse Ameerika Ühendriikidega, siis seda infot vahetatakse ainult siis, kui see on hädavajalik ning samuti on teatud piirangud edasisele kasutusele äh, kolmandale osapoolele, kui ta on selle teabe saanud. lõpetuseks konventsioon samuti ütleb, et Äh, mitte kuidagi see ei mõjuta kaitset, mis on ette nähtud liikmesriikide seadusega üksikisikutele. see tähendab seda, et liikmesriikide võimud ning finantsasutused Euroopa Liidus tegelikult peavad täielikult kinni pidama GDPR-ist, muuhulgas äh, tähendab see ka andmekaitse mm, põhimõtetest kinnipidamist, läbipaistvust ning seda, et Euroopa Liidu kodanikel ka, ka topeltkodakondsusega kodanikel peab olema õigus oma õigusi kasutada. lisaks sellele on liikmesriikide seadusandlus, eh, mis rahvusvahelisi kokkuleppeid jõustab, võib eh, täpsustada seda, kuidas kehtivad need reeglid eh, finantsasutustele, kui kogutakse andmeid ja neid eda-, FATCA raames näiteks on väga konkreetsed äh, läbipaistvusnõuded äh, seoses üksikisikutega või on paika pandud ka maksimumtähtaeg, mille mm, jooksul isikuandmeid võib säilitada samuti äh, GDPR-i raames on õiguskaitsevahendid ette nähtud üksikisikutele, kuid mitte ainult Euroopa kodanikele, see tähendab seda, et üksikisikud saavad nõuda ka juurdepääsu andmete parandamist või kustutamist ja muidugi mõista äh, on võimalik ka liikmesriikide endi kohtutesse pöörduda õiguskaitsevahendite kasutamisel. siiamaani ei ole ühtegi kaebust esitatud Andmekaitseametile äh, Euroopa Liidus. andmekaitseamet on küsimusega tutvunud, eelmine aasta jõuti järeldusele, et ei ole olnud ühtegi juhtu, kus nad oleksid pidanud sekkuma või oleksid pidanud äh, keel, keelustamisega andmete töötlemise kõige parem on olukorda hinnata liikmesriigi tasandil, sellepärast et äh, sellised tegevused leiavad aset liikmesriigi tasandil. meil on ka Euroopa Liidu Andmekaitse Nõukogu, mis tegeleb nende küsimustega Euroopa Liidu tasandil ning muidugi mõista hoiame silma peal neil küsimustel ning aruteludel, mis selles ähm, nõukogus toimuvad meie teada ei ole eh, liikmesriikide andmekaitseametitele esitatud kaebusi, on olnud vaidlusi ja nagu öeldud, eh, liikmesriikides on ka teatud eh, kohtumenetlused käimas. sellest juba aset leidnud vaidluste kohta tahaksin ütelda, et Prantsuse kõige kõrgem kohus, riiginõukogu tuli välja otsusega, kus siis räägiti täpsemalt FATCA raames sõlmitud kokkulepet Ameerika Ühendriikidega ning seal jõuti järeldusele, et ei ole rikutud ei Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ega ka GDPR-i. huvipakkuv on see, et Riiginõukogu tegelikult võtab teadmiseks, et Ameerika Ühendriikide seadus näeb ette selles valdkonnas ka teatud kaitsesüsteemi ning muuhulgas viitas sellele, et on võimalik saada juurdepääsu ning parandada isikuandmeid, eh, kui tegemist on Ameerika Ühendriikide kodanikega, ka kehtib see neile, kes elavad Euroopa Liidus ning samuti on võimalik kasutada õiguskaitsevahendeid Ameerika Ühendriikide kohtutes. ja muidugi mõista sellest kõikest, kõigest lähtudes vaatab komisjon läbi praeguseid kaebusi. nagu öeldud, kaebus esitati Euroopa Komisjonile Prantsuse kokkuleppe kohta saime selle kaebuse paar nädalat tagasi. kinnitasime selle registreerimise ära ja tegeleme sellega. hindame seda kaebust äh, tavalise menetluse kohaselt. vabandan, kui liiga kiiresti rääkisin, vähemalt sain ajaga hakkama. Muchísimas gracias. nii, suur aitäh ja sõna on Alissa Beekemannil. pardon. vabandust. sõna on Ismini Rigopolost, kes on Euroopa Andmekaitse Nõukogust, palun. suur tänu, suur aitäh, et meid olete siia kutsunud. tegemist on väga olulise teemaga ja alustuseks tahaksin tutvustada meie tööd ja meie eelkäija ähm, töörühma kakskümmend üheksa tööd. ja eriti keskendun loomulikult FATKale ja edasi räägin äh, meie asutuse käimasolevat tööd selle teema osas. nii et Andmekaitse Nõukogu ja äh, VP kakskümmend üheksa on tegelenud nii FATCAga kui ka äh, maksualase äh, automaatse andmevahetusega juba mitu aastat. me oleme avaldanud üheksa erinevat dokumenti viimase seitsme aasta jooksul, sinna kuuluvad nii teatised, juhised kui ka kirjad. aastal kaks tuhat teist, kaks tuhat kaksteist äh, saatsime mitu kirja kõigepealt Euroopa Komisjonile kirjades VP kakskümmend üheksa rõhutas, et on oluline, et oleks olemas õiguslik alus, mis võimaldaks andmekaitset FATCA raames ning kui õiguslikku alust ei ole, siis võib juhtuda, et riiklikud andmekaitsebürood keelavad selliste isikuandmete edastamist USA-le, sellepärast et see rikuks andmekaitseseadust. samal ajal me rõhutasime, et õiguslik alus ei ole ainus, mis oleks vajalik, vaid lisaks tuleb üleüldse kinni pidada kõikidest andmekaitsereeglitest ja see tähendaks, et peaks olema juriidiliselt äh, siduv äh, kokkulepe, mis arvestaks nii direktiivi kui nüüd ka määruse nõuetega. näiteks proportsionaalsus, äh, vajadus ning andmekaitse on põhimõtted, mida tuleb kaitsta. andmete töötlemine peab olema täpselt defineeritud, andmete omanikele peab tagama õiguste kaitse ning peavad olema ka õiguskaitsemehhanismid paigas. nüüd äh, VP kakskümmend üheksa esitas äh, soovituse aastal kaks tuhat kaksteist ning aasta hiljem alustati äh, valitsusvaheliste lepingute väljatöötamist nüüd enamik nendest lepingutest allkirjastati aastatel kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kuusteist. aastal kaks tuhat viisteist VP kakskümmend üheksa tuli välja uue avaldusega, kus oli sees teatud rida juhiseid, mis rääkisid andmekaitse reeglitest, tagatistest, millest tuleks järgida siis, kui selline andmete edastamine toimub maksuvaldkonnas. ja need töötati välja just liikmesriikide äh, valitsuste tarvis, et nad mõistaksid, et andmekaitse on vajalik, see on ette nähtud Euroopa Liidu õigusaktides ja kindlasti tuleb lähtuda vajaduse ja proportsionaalsuse põhimõtetest. kolm aastat hiljem ehk aastal kaks tuhat kaheksateist VP kakskümmend üheksa äh, vastas ka juhuslike ameeriklaste vabaühenduse äh, palvele eriti mis puudutab nende äh, olukorda vastavalt äh, kõnes olevale seadusandlusele. nii et äh, meie, me oleme tegelenud selle teemaga aastatest, aastatel kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kaheksateist ja ei ole olnud juhtumeid, kus andmete edastamine oleks olnud, äh, oleks olnud vajalik seda keelata mõne riikliku andmekaitseasutuse ähm, poolt. me oleme alati äh, rõhutanud, et meie poole ilmtingimata ei ole vaja pöörduda sel teemal, see ei ole see kõige parem äh, koht ning kõige parem tee vabaühendustele, nii juhuslike ameeriklaste vabaühendustele kui ka teistele, oleks pöörduda siseriikliku andmekaitsebüroo poole, kui tegemist on andmekaitsereeglite rikkumisega FATKA kohaldamisel ja edasi pöörduda riiklike kohtute poole ja mainitud vabaühendus seda ka juba tegi Prantsusmaal ja mainiksin ära, et ei ole ükski kaebus äh, jõudnud praegu riikliku andmekaitsebürooni üheski liikmesriigis. nüüd äh, räägiksin ka sellest, mida me teeme hetkel. meie nõukogu saab kiita heaks äh, üldiseid juhiseid andmekaitse valdkonnas selleks, et sidusrühmad teaksid, millised on neie kohustused ja õigused. nii et me ei reageeri üksikutele taotlustele, vaid me esitame selliseid üldiseid juhiseid ning hetkel me töötamegi välja juhiseid, mis puudutavad artiklit kolmkümmend, nelikümmend kuus kaks A ja nelikümmend kuus kaks B andmekaitse määruses selle teema kohta on eelmise aasta juunikuust ka Euroopa Parlamendi resolutsioon ja töötame siis tööriistade kallal, mis võivad, võivad mõjutada ka FATCat. juhistes tahame pakkuda konkreetseid juhtnööre selleks, kuidas luua eh, ellu rakendatavad juriidiliselt siduvad instrumendid. ja see võimaldab siis alu, alati pidada kinni andmekaitsemääruses sisalduvast aruandluskohustusest ja seda ka lepingutes, mis on allkirjastatud Ameerika Ühendriikidega ning puudutavad andmekaitse valdkonda, nii et loodetavasti siis liikmesriigid vaatavad nende juhiste valguses oma rahvusvahelised lepingud läbi ja kui vaja, siis viivad nad vastavusse määrusega. loodetavasti jõuame me selle tööga ühele poole juba kahe tuhande kahekümnenda aasta alguses, siis on kuus kuni kaheksa kuud aega avalikuks konsultatsiooniks, enne kui need pärast seda lõplikult heaks kiidetakse. suur aitäh! ja edasi annan sõna komisjoni liikmetele, palun. miembro de la comisión kas keegi soovib sõna? palun, proua Curtin Darling mm.. I have to say that um, some... pean ütlema, et kogu see FATKA debatt võib vahel tunduda isegi äh, kafkalik ja nii nagu Sofi ütles, äh, siis äh, see koorem tegelikult langeb indiviidi õlgadele püüda leida labürindist väljapääsu kogu see õiguslik äh, raamistik ja erinevad seadused, äh, ükskõik kas andmekaitse või panganduse alal või valitsustevahelised kokkulepped, et inimene ise peaks leidma sellest labürindist siis väljapääsu ja igal sammul öeldakse neile, et äh, teil on võimalik kaevata, aga no tundub, et väga palju koormust läheb ja indiviidil ei ole võimekust ükskõik milliseid vahendeid, et enda eest seista ja mulle tundub, et nendes aruteludes seda küsimust üldse ei tõstatata, see oli minu esimene äh, aspekt, mida ma tahtsin öelda. aga teine küsimus, äh, mis on küsimus, on see, et äh, kas kogu nende kahepoolsete lepingute osas ja ma loen seal eelmise ettekande ridade vahelt, et võib olla riikidevahelisi lepinguid, kahepoolseid, mis tuleks suuniste tõttu ümber vaadata ja seetõttu on äh, võib-olla erinev dimensioon nõndanimetatud juhuslikele ameeriklastele erinevates liikmesriikides. Äh, küsimus on, et äh, mis pärast seda kodakondsuslotot edasi läheb Euroopa Liidu erinevates riikides? tundub, et seadusandlus erineb väga oluliselt erinevates liikmesriikides, vähemalt mis andmekaitset puudutab. ja edasi kas see on Euroopa andmekaitseametnikele mureküsimuseks, sest nende eesmärk on ju ühtse harmoneeritud Euroopa raamistiku rakendamine. küsin ma seda seetõttu, et loen ametlike ettekannete ridade vahelt ja vihjeid siin on, et praegusel juhul nii on. tahaksin tunnustada kolleegi, kes äh, viitas äh, erinevatele dokumentidele, mis Sofi on viimastel aastatel hankinud ja see näitab äh, institutsioonide muutuvat suhtumist, aga tänane küsimus on, et kas meil on äh, selline erisus riik, liikmesriikide vahel kodakondsusesse lähenemises ja küsimus, et mis siis võiks ette võtta? Peeter Jaar, palun. jah, ma arvan, et äh, siin jõuamegi rõõmsa lõpliku lahenduseni. kirjutasin siin, et äh, väga hea meel on sul selle üle, et sul on äh, selline kodakondsus, mida sa üldse ei tahtnudki. ja ma arvan, et me ei peaks mitte algset viga siin kordama, nimelt see, et pangandusametitele on maksuõigusest lähtuv äh, lahendus sellele küsimusele ja siis jõuame kohe selleni, et see on liikmesriikide pädevusest, seega see sõltub kõik kahepoolsetest lepetest. komisjonil on selles osas õigus, äh, siis ta äh, saab selle kaelast ära, ta ütleb, et see ei ole minu pädevus, ma ei pea sellega tegelema, aga see on vale, see alguspunkt on vale ja me ei tohi sellega nõus olla, küsimus on kodanike põhiõigustes, andmekaitses ja nii edasi ning see kuulub Euroopa Liidu pädevusse ja meil on hoopis teistsugune löögirusikas, kui me räägime äh, kümne miljoni kodaniku nimel siin äh, komisjoniga eesotsas äh, ja me ei pea lihtsalt seda kõike rõivastama kahepoolsetesse lepetesse, siis on meil hoopis äh, väga suur küsimus, ei ole, kas tegemist on ameeriklasega, vaid kus ta elab, kas ta elab Prantsusmaal, Saksamaal või Kreekas ja siis vastavalt koheldakse neid inimesi erinevalt. nii et äh, meil on vaja kirjutada väga kiiresti komisjonile, et komisjon võtaks Euroopa Liidu kodanike ees hoolitsemise enda peale ja need juhuslikud ameeriklased kuuluvad ju meie hulka, seda peame komisjonile ütlema. Yes, thank you, madam chair. proua Intvelt, suur aitäh teile, esinaine, ja suur aitäh nende ettekannete eest, mille tegite meie tänased panelistid. mul on hea meel, et härra Nussida on kasutanud väga hästi neid dokumente, mida oleme välja kaevanud. kaks küsimust, kuigi ma saan aru, et need on äh, suuresti retooriliselt ja need kuuluvad komisjonile. esiteks te viitasite mingisugustele äh, õigushüvedele, millest te täpselt räägite? ma saan aru, et probleem siin on praegu, et keegi Euroopas jäetakse välja või ta ei saa ligipääsu äh, pangandusteenustele Euroopas. ja teie viitate siin mingisugustele õigushüvitistele õiguskaitsevahenditele Ameerika Ühendriikides, see on täielik mõttetus äh, teisest küljest. Mm, alati on Euroopa Komisjon lähenenud asjale kui maksuküsimusele ja äh, kahepoolsete lepete vast-, ka saab seda lahendada, sellepärast et see on siseriiklikus pädevuses, aga see on mõttetus, küsimus ei ole ju maksu äh, iseloomuga. lepingud on kokku lepitud selleks, et vastataks Euroopa Liidu andmekaitse õigustikule mis on täiesti Euroopa Liidu ainupädevus, nii et äh, see on täielik äh, jura. on äh, põhjuseid ja mitmeid, mikspärast Euroopa Komisjon saab Euroopa Liidu USA leppele teha ettepanekut, et tagada Euroopa Liidu kodanike õigusi. see ei ole mitte kuidagi seotud maksustamisega ma saan aru, et teie ei saa sellele küsimusele vastata, aga andke palun see edasi nendele kes on äh, poliitiliselt vastutavad äh, volinikud või siis volinikukandidaat praegusel hetkel, aitäh! suur aitäh ja palun äh, Liisa Vegemanil uuesti sõna võttes, kõik küsimused olidki suunatud teile, palun. Very... jah, suur aitäh. kõigepealt, mis puudutab võimalike erinevate lähenemiste riski liikmesriikides, siis see on tõstatati ka tegelikult parlamendi resolutsiooni loomise hetkel. tahan siinkohal öelda, et praegusel hetkel ei ole me saanud mingisuguseid märke sellest, et on erisused, kuidas inimesi koheldakse või kuidas isikuandmeid nähakse andmekaitse äh, aspektist. sest nagu selgitatud, välja arvatud üks liikmesriik, on kõik ülejäänud äh, võtnud äh, sellise mudellepingu üle Äh, USA-ga nagu teisedki ja need kahepoolsed lepped on väga sarnased äh, või äh, järgnevad järgivad siis Euroopa Nõukogu või OECD standardeid, mille kaitsemehhanismid on sarnased. edasi, andmekaitsjate üld, andmekaitse üldmäärus on määrus, mis rakendub samalaadselt kogu Euroopa Liidu territooriumil, erisusi ei ole, vähemalt maksuküsimustes mitte, nii et me ei tea, et oleks siin erinev lähenemise Äh, võimalus. sel ajal, kui rahvusvahelised äh, lepped kokku lepiti, olid mitmed liikmesriigid kaasatud, ütlesid välja oma arvamuse, äh, kontrollisid üle oma seisukohad mitmes punktis ja just eelmisel aastal tulid andmekaitseametid Euroopa Liidu tasandil kokkuleppele, et nad ei ole olnud sunnitud mingiski aspektis sek-, pakkuma ja nad tegid seda läbi Euroopa Andmekaitse Nõukogu, mis toob erinevad ametid kokku selleks just, et olla ühtsed ja igasuguseid erisusi andmekaitses Euroopa Liidu tasandil vältida. siis ma tahaksin tulla tagasi veel nende küsimuste juurde, mida küsiti õiguskaitsemehhanismide kohta. siis äh, mina puudutasin siin ainult äh, äh andmekaitse küsimusi ja mitte äh, õiguskaitsevahendeid, mis olid äh, Äh, Euroopa Liidu liikmesriikide finantsinstitutsioonide kätesse ja siis äh, siin äh, ka otsuses suvel mm, viidati sellele, et USA-l on olemas oma õigusandlus selleks, kuidas andmeid käideldakse, sealhulgas mis puudutab õigusvahendeid USA kodanikele, ka nendele, kes USA territooriumil ei ela ja teine küsimuste ring oli seotud rohkem ligipääsuga finantsteenustele ja maksundusele. kui kolleegid komisjonist, kes on kohal ja on pädevamad, siis jätaksin teile need, need küsimused vastata, aitäh. Hay algún miembro samme kas äh, komisjonist keegi saab sellele vastata, kui ei, siis loeme käesoleva päevakorrapunkti lõpetatuks. suur aitäh petitsioonide esindajatele, kõigile osalejatele, kõnelejatele ja petitsioonikomisjoni ning äh, fraktsioonide nimel ütleksin, et me oleme täiesti nõus, me peame leidma lahenduse, peame äh, pakkuma äh, lahendust kodanikele selles teemas, nii et ärge arvake, et me teid kuidagi hülgame, vastupidi nii et kindlasti me ei räägi siin mitte ainult Euroopa Parlamendis, vaid ka komisjonist. nii et meie kindlasti nõuame ka Euroopa Komisjonilt seda, et me saaksime mingisuguse tõelise lahenduse, et me ei saa lihtsalt selge, selga keerata Euroopa kodanikele. nii et tegemist on meie komisjoni eh, nõudmisega Euroopa Komisjonile. nii et eh, kõik see, millest me täna rääkisime, kindlasti viis ka mitmete ettepanekuteni ja Euroopa Komisjon peaks ka tegutsema selles vaimus, nii et suur aitäh. kas äh, lisaks äh, saaksite ka võtta arvesse minu soovitust saata kiri ka Soome eesistujale? jah, loomulikult äh, meil tulevad nüüd ka uued volinikud. meie volinik on asepresident Šefčovitš ja oleme kokku leppinud, et ta siis tuleks siia kord aastas, kord äh, või kaks aastas. loomulikult äh, läheb, äh, käib see kõik siis ka uue komisjoni kohta. aga Soome eesistuja ehk siis nõukogu, sellega me ju ootama ei pea, pigem vastupidi, me peame neile kirjutama võimalikult ruttu sellepärast et hollandlased ja prantslased üritavad äh, soomlasi veenda siin äh, tulema välja algatusega Euroopa Liidu nimel, nii et see olekski see tee. nii et suur aitäh kõigile. kuulamine on lõppenud.